To avoid the criticism of Sir Robert. selleks, et Sir Roberti kriitikat vältida, alustagem kõigest kümneminutilise hilinemisega seekord, see ka ju edasiminek. ja luban, et tulevikus ähm, parandame ennast ja alustagem esimesest päevakorrapunktist. nimelt soovitus nõukogule no komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta. ja tahaksin siinkohal sõna anda proua Jeeglele, kes äh, siis tutvustab meile oma raport, äh, raportit. proua Jeegle. suur tänu, härra esimees kallid kolleegid, austatud variraportöörid ja ülejäänud parlamendiliikmed. suur tänu kohale tulemast ja tahaksin äh, siinkohal tervitada ka meie personali, tänada neid äh, selle töö eest, mis nad on teinud selle kiireloomulise raporti kallal seni on koostöö variraportööride ja teiste kolleegidega sujunud väga hästi. pean siis teiste kolleegide all silmas Kanada delegatsiooni liikmeid. aga see raport on sellegipoolest äh, läinud natukene kaugemale kui teised sarnased raportid. siin on mõned punktid, äh, mille osas mul ei ole olnud võimalik läbirääkimisi pidada teiste fraktsioonide liikmetega tahaksin siinkohal tänada ka Euroopa välisteenistuse liikmeid nendepoolse panuse eest. ja tahaksin rõhutada seda, et koostöö ka nendega on sujunud väga hästi. minu meelest on tegemist äärmiselt olulise kokkuleppega, sellepärast et eesmärgiks on ju see, et see oleks nii hea kokkulepe kui võimalik Kanada puhul on tegemist äh, arenenud tööstusriigiga ja sellisena on ta ülemaailmses kontekstis meie jaoks väga oluline partner ning majanduslikud küsimused, mis seda kokkulepet puudutavad, on tohutute mõõtmetega. on täiesti mõistlik, et Euroopa Liidu ja Kanada vahel oleksid head suhted. seda kõike arvestades arvestades praegust juriidilist ja tehnilist raamistikku, oleme me püüdnud äh, strateegilise partnerluse kokkuleppe sõlmida ja äh, aluseks on leping aastast tuhat üheksasada seitsekümmend kuus, nii et me ei alusta selle lepinguga sugugi algusest peale. ja tegelikult on tegemist siis selle seitsmekümne kuuenda aasta lepingu kaasajastamisega. see raamkokkulepe kujuneb ülioluliseks äh, mõlema poole eesmärkide täitmisel. strateegiline partnerlusleping äh, saab rakenduda ainult siis, kui Euroopa Parlament selle heaks kiidab. ja minu peamine eesmärk on, et meie komisjon ja pärast hakkaks selle asjaga tegelema nii kiiresti kui võimalik ja liikmed viiksid ennast asjaga kurssi, selleks et täiskogus oleks võimalik see vastu võtta suure häälteenamusega. mis puudutab selliseid strateegilisi partnerlusi kolmandate riikidega, siis nende osas me oleme keskendunud kõikide tööstusriikide puhul ühtsele lähenemisele ja me arvame, et strateegilise partnerluse leping võiks olla öö, äh, Euroopa Liidu ja Kanada vaheliste tulevaste kokkulepete aluseks. ma tahaksin ühte asja rõhutada, millele väga paljud kolleegid viitasid ja mida pidasid oluliseks ka kanadalased, et nimelt äh, tuleb omada täielikku kontrolli selle üle, mis äh, selles lepingus täpselt on sellest sõltub äh, selle lepingu kaasnev majanduslik äh, edukus, me peame tagama selle, et selle lepinguga ja selle rakendamisega ei kaota me usaldusväärsust. Euroopa Parlament on rõhuasetuse pannud nii mõnelegi punktile ja meil on teha mõningad äh, soovitused nõukogule ja komisjonile selle kohta, kuidas nad peaksid neid läbirääkimisi selle strateegilise partnerluslepingu osas jätkama me oleme täiesti tahtlikult äh, valinud suhteliselt vaba sõnastuse, oleme pannud paika sellise nimekirja asjadest, mida me tahaksime näha realiseeruvat. nii et äh, me tahtsime eelkõige rõhutada seda, et äh, see leping tuleb nii kiiresti kui võimalik vastu võtta, et ta saaks võimalikult kiiresti ka rakenduda tooksin aga nüüd välja ühe punkti, mille me võtsime sihikule aruteludes, nimelt äh, viisakokkulepe. teatavasti Kanada nõuab jätkuvalt viisat äh, Tšehhi ja Rootsi kodakondselt, äh, kodakondsetelt, Bulgaaria ja Rumeenia kodakondsetelt me tahaksime tulevikus aga sellist olukorda vältida, kus erinevad reeglid erinevatele liikmesriikide kodanikele kehtivad. ja äh, ka selles osas on nii mõndagi veel võib-olla ära teha, aga laiemas kontekstis arvan ma, et äh, meil on vaja, et see leping võetaks vastu ja selle tagamiseks on vaja Euroopa Parlamendi suurt toetust sellele ja sellepärast äh, kutsuksin üles variraportööre võtma minuga ühendust, et me saaksime niipea kui võimalik juba varases staadiumis selle asja läbi rääkida ja valmistada ette siis see raport täiskogu jaoks. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes september keskpäeval, kümnendal oktoobril toimub selle raporti alane arutelu ja neljateistkümnendal novembril jõuab äh, see hääletusele komisjonis ja pärast seda siis äh, novembris samuti veel täiskogus. nii palju minu poolt, äh, olen valmis kolleegide kommentaaridele vastama või olen valmis ka lisainfot koguma, vastan kõigile küsimustele. kutsun muidugi üles teid meie raportit toetama, aga igasugune sisuline pool on ka teretulnud, härra Montanto suur tänu. ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik. nii nagu proua raportöör ütles, äh, on meil praegu kaks paralleelset lepingut äh, äh, strateegiline partnerlusleping ja kõikehõlmav koostööleping. Äh, ehk laiendules, laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping, mõlemad lepingud on meievaheliste suhete jaoks väga olulised. aga ma tahaksin teha kaks märkust. kõigepealt üks, mida ma pean väga oluliseks. kui me sõlmime lepinguid Euroopa Liidu ja Kanada vahel, peaksid kõik liikmesriigid äh, saama võrdse kohtlemise aluseks. see tähendab seda, et see, mis puudutab automaatset viisavabastust ja mida naudivad enamus riikide enamus kodanikke, välja arvatud aga Bulgaaria, Rumeenia ja Tšehhid sellel siin, see on teema, mis meie jaoks on ülioluline. on oluline, et see otsus vaadatakse üle ja kutsun üles seda kõikide erakondade poolt toetama, loomulikult eeldan, et kõik liikmesriigid toetavad seda, et selles küsimuses valitseks täielik solidaarsus. ei oleks õige ja õiglane, kui me sõlmiksime strateegilise partnerluse lepingu olukorras, kus need kolm riiki on jätkuvalt viisakohuslased. kui me ei saa selget signaali või veelgi enamat kui lihtsalt selget signaali selle kohta, et astutakse samme selle anomaalia eemaldamiseks, ei peaks me seda lepingut allkirjastama. lisaks sellele ma kohtusin ka Kanada esinduse liikmetega selles küsimuses. nimelt see, kuidas me oleme sõnastanud demokraatia, inimõiguste, õigusriigi küsimusi puudutava osa meie raportist. Kanada pool ütleb ja ma arvan, et oluline on see siinkohal maha öelda, isegi kui me sellega nõus ei ole, et äh, ei ole õige et Kanada puhul, Kanada on ju täisväärtuslik demokraatlik riik, kohtleme me neid justkui nad oleksid midagi muud kui äh, täisväärtuslik demokraatia. meie vastus on alati olnud sellele et oleks diskrimineeriv või tuleks välja diskrimineerivana see, kui me kasutaksime erinevate riikide puhul erinevat äh, teksti nendes lepingutes. muidugi me peame mõistma, et mitte kõikides riikides ei ole sugugi demokraatlike protsessidega jõutud ühtviisi kaugele. aga Kanada vaatevinklist vähemalt siis, kui äh, mina nendega aruteludes olin. oli selge see, et nad praeguse sõnastusega rahul ei saa olla ja sellega nad ei lepiks, sest see heidab varju, nii arvavad nemad, see heidab varju nendele kui demokraatlikule riigile. teisalt meie seisukohast Euroopa Parlamendi esindajate jaoks on ilmselt väga raske lahti öelda tavalisest äh, sõnastusest, mida me oleme kasutanud strateegilise partnerluse lepingute puhul. ehk teisisõnu, meil palutakse siis nüüd äh, Kanadat mitte kohelda samamoodi, nagu me oleme kohelnud teisi riike. et me peaksime neid kohtlema teisiti kui riike, kellel võib-olla demokraatliku arenguga ei ole kõik nii hästi. suur tänu, äh, härra Montalto ja proua Veeber. Äh, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin äh, tänada raportööri tehtud töö eest ja jõupingutuste eest. ja ühtlasi tahaksin öelda, et ma tõesti usun, et suhted Euroopa Liidu ja Kanada vahel on olnud alati head ja nad peavad ka tulevikus jääma headeks. Kanada mitte ei ole ainult meie äh, Äh, kauaaegne partner, vaid tegemist on äh, väga tugeva demokraatiaga, kellega meil on ühtsed väärtused, põhimõtted. ja on täiesti normaalne, et äh, meie suhted jätkuvad ka tulevikus. mõned märkused, aga ka tõesti üks aspekt siin on see, ja see on mõneti delikaatne, et kuidas suhtuvad Kanada võimud mõnedesse Euroopa Liidu kodanikesse, näiteks Bulgaaria, Rumeenia ja Tšehhi vabariigi kodanikesse, kes on viisakohuslased endiselt äh, Kanada ees ja ma kavatsen esitada muudatusettepaneku selles küsimuses ja loodetavasti me suudame kokku leppida teiste fraktsioonidega ühtses muudatusettepanekus. samas aga kui me keskendume sellele partnerlus koostööle, eh, strateegilise partnerluse lepingule ja teisalt majandus- ja kaubanduslepingule, siis võib-olla me peaksime natukene idealistlikumalt lähenema. Ahvet eh, tegeleb eh, strateegilise partnerluse lepinguga siseturukomisjoni, rahvusvahelise komisjoni asjaks on äh, majandusleping. kas ei oleks mõeldav strateegilise partnerluse lepingusse tuua sisse tingimuse äh, mis äh, peataks majanduse kaubanduslepingu. minu meelest selline lisandus ei ole päris õige, see ei ole juriidiliselt minu meelest vettpidav, iga leping peaks tegelema ainult iseendaga. ja sellepärast ma kavatsen selles osas muudatusettepaneku esitada. nüüd inimõiguste klausel ja see lähenemine, millest me oleme huvitatud strateegilise partnerluse lepingus. me peame iseenda juurde jääma kindlasti ja keskenduma Euroopa Liidu põhimõtetele ja loomulikult Euroopa Liidu lähenemist tuleb toetada, kuid samas me peame olema ka õiglased sõnastuse osas, mida me kasutame, kui me sellised klauslid paneme sisse sellepärast et ma tegelikult ei arva, et me tahame takistada seda lepingut Kanadaga. meil on taolisi lepinguid väga palju maailmas ja Kanada ei ole kindlasti see riik, mis meil tekitab probleeme inimõigustega. nii et see muudatusettepanek, mille ma kavatsen esitada, selles osas ma kavatsen äh, väga ettevaatlik olla sõnastuse osas. suur tänu, proua Sui-, Suitsa. suur tänu. ma tahaksin äh, tunnustada neid jõupingutusi, mida me kõik oleme koos teinud selleks, et luua see leping ja parandada Euroopa Liidu Kanada vahelisi suhteid. mina olen selles komisjonis uus liige, olen pärit Horvaatiast ning kuulutan ühtlasi Euroopa Liidu ja Kanada ähm, delegatsiooni väga paljud horvaadid on leidnud koha päikese all just nimelt Kanadas ja viisat neil selleks ei olnud vaja, et sinna reisida. punkt number kaheksa. mõnedes punktides on äh, võib-olla sõnastus natukene vildakas, sellepärast et me ju teame, et mõnedes liikmesriikides on veel nõutud viisa. me räägime nüüd kahest lepingust, partnerluse lepingust ja majanduskaubanduslepingust, need lepingud peaksid olema omavahel seotud ja harmoneeritud. aga viisa küsimuses peaks kohtlema kõiki riike ühiselt, ma ei usu, et äh, meil peaks olema äh, esimese äh, astme riigid ja teise astme riigid ma ütlesin täiskogus, et ma tahan, et me kõik jagaksime ühtseid väärtuseid. me peame kõiki, kõiki riike õiglaselt kohtlema, ei peaks riike jagama põhja-lõunariikideks, Schengeni ja Schengenist välja jäävateks riikideks, vaeseteks ja rikasteks riikideks. Neid ühendavad ühised väärtused, õiglus ja demokraatia ja sellepärast ma arvan, et tõesti on tegemist anomaalse olukorraga, sellist diskrimineerimist me ei tohiks sallida. ma tean, et äh, demokraatia ei ole kõikides riikides arenenud meil äh, sarnase kiirusega, nii nagu ka meie majandused ei ole igal pool võrdselt tugevad, aga meie eesmärgiks peaks olema kriteeriumite harmoneerimine ja seda ma tahaksin äh, siinkohal ka rõhutada ma tahan tänada raportööri ja toetan seda muudatusettepanekut, kus Bulgaaria, Rumeenia ja Tšehhi Vabariik peaksid saama vabastuse viisanõudest. suur tänu teile. suur tänu, Sir Robert, palun. esimees, ma öö, võtan siin sõna täiesti nii-öelda värske peaga öö, ja ma ei tea sellest asjast mitte midagi. kolleeg Montalto, kelle nimi mul läks küll korraks meelest ära, Äh, ajas mind natukene närvi, ta rääkis keelest, äh, see tõi kaasa teatava arutelu. kõigepealt ma olen temaga täiesti nõus, et kui üldse Kanada demokraatiat kuidagi kritiseerida, mis on ilmselt maailma tugevaim kri-, öö, öö, demokraatia, siis äh, see mingit kasu ei too. ja kui ausalt öeldes sellistes lepingutes tõesti sõnastust ei ole võimalik kuidagi muuta, siis on see küll väga kahju ja väga kurb iseenesest. ja kui kanadalasi ärritab see sõnastus või tekitab muret, siis ma arvan, et me peaksime küll olema paindlikud selleks, et ühte lauset või ühte sõna muuta ja olla nõus sellega, mida Kanada öö, äh, saab vastu võtta, ma ei saa üldse aru, milles on asi. suur tänu, härra Peeterle palun. Hvala lepa, gospod predsedujoči E, Jaz sem tukaj tudi. suur tänu. mina samuti olen sellega nõus, mis siin eelnevalt öeldi, mina olen raamlepingu e, mina olen raamlepingu raportöör, siis Euroopa Liidu ja Jaapani raamlepingu raportöör. ning selles küsimuses on väga sarnaseid e, jooni meie praeguse kõnealuse teemaga. mulle meeldiks, äh, kui äh, proua Weberi muudatusettepanek läbi läheks. minu meelest see äh, üldine suund, mille osas me kõik oleme nõus, seda võiks, võiks näiteks pisut valesti tõlgendada, sellepärast me äh, peame samuti nende muredest aru saama, kui nüüd nii võib öelda. mina olen igatahes väga nõus sellega, mis siin on öeldud, et lähenemine peab olema süstemaatiline ja järjepidev. meie rääkisime kolmandatest riikidest. mulle see sõnastus juba tükk aega ei meeldi, mina räägiks äh, mina räägiks muudest riikidest, mitte kolmandatest riikidest, sest kolmandate riikide alla võib käia sellised riigid, kes ei ole sugugi nõus sellega, et neid nimetatakse kolmandateks riikideks, sellega tuleb aru saada, sellest tuleb aru saada. proua Jeegle, palun. Excuse me Excuse me Mis.... vabandust, härra Tannok, palun. jah, kahjuks ma ei saanud arutelu ajal siin olla, olin teisel koosolekul, aga ma tahaksin toetada Robert Atkinsit ja minu fraktsioon ka esitab terve rea muudatusettepanekuid, kus just seda probleemi käsitletakse, sest mina arvan, et see ühe mõõduga kõigi võtmine Euroopa Liidus on väga äh, ülbe lähenemisviis, et kõik kolmandad riigid panna ühte patta ja seal on ka Kanada ja India sellised äh, demokraatlikud riigid. ja väga ülbe on neid kõike kokku panna ja see on täiesti mm, vastuvõetamatu sellisele riigile nagu äh, Kanada ja meie siin seome ka strateegilise partnerluslepingu ja laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ja siis jätame mulle õiguse veel peatada viimane, kui on probleeme demokraatiaga. aga kui me kaotame sellise riigi nagu Kanada, siis on see meie Põhja-Atlandi alliansile ja kaubavahetusele lausa hävitav jah, ja see on väga tähtis eh, ka, et Briti Eh, ühenduse riigid oleksid meiega ühes paadis ja meid aitab see meie argumentatsioonis kodus, kui me arutleme nendega, kes tahavad lahkuda Euroopa Liidust. nii et palun olge siin mõistvamad meie vabandust, Kanada seisukoha suhtes ja Briti delegatsioon leiab küll kindlalt, et me peame olema paindlikud ja mitte kõiki ühtemoodi ühte patta panema sest tagajärjed võivad olla täiesti eh, soovimatud, kui me nii talitame. suur tänu, proua Jeegle, palun. suur tänu. ma eh, tahan kõigi neile öelda, kes te alguses siin kohal ei olnud ja ei kuulnud minu selgitust, teile ma tahan väga selgelt kinnitada, et, et ma olen avatud kõikidele teie märkustele, aga lõppkokkuvõttes palun, ma sooviksin, et meil oleks ühtne alus ja siis hakkame selle eest seisma mitte ainult Kanada suunal, vaid täna on meil ju siin alles esimene arutelu ja pärast tulevad järgmised arutelud ka teiste riikidega, kellega me hakkame selliseid lepinguid looma. ja see oli minu lähtepunkt, olgem väga ettevaatlikud ja mõelgem põhjalikult järele selle üle, kui kaugele me saame eh, olla avatud eh, ja samas tuleb ka selle avatusele punkt panna lõppkokkuvõttes ja juba praegu ma palun, eh, et siin ei räägitaks mingist ülbusest, vaid siin on ju asi selles, et meie ühine lähenemisviis ja meie põhimõtted, väärtused Eh, mis meil siin on, ei eh, tohiks ülbusena paista teistele riikidele ja sellest ei tohi nii ka rääkida, sellest ei ole sugugi abi. ja see saab olema meil aluseks ka teiste läbirääkimiste pidamises eh, Kagu-Aasia suunas ja teiste sealsete riikidega lepingute sõlmimisel lähtume sellest, mida me siin arutame ja me ei taha et me siin otsustaksime midagi, mis eh, seda laiaulatusliku majanduse kaubanduslepingu puhul eh, küsimärgi alla pannakse, seda ei tohi juhtuda. aga me peame eh, siin väga intensiivset arutelu pidama ja ma rõhutasin seda alguses, sest tähtis on juhtida, kuhu see kõik välja viib. jah, ma tunnen Kanadat teemat väga hästi, ma tean väga hästi, millega tegelevad kolleegid, kes arutavad viisaküsimusi Kanadaga ja Kanada on eh, edasi liikunud selle koha pealt viimastel aastatel, aga lõpptulemust ei ole veel saavutatud, aga midagi on muutunud Kanadas küll. ja loomulikult eh, inimõigused, vähemusõigused, kõik on kaitstud Kanadas, neil on demokraatia ja siis tekib mul küsimus, miks ei saa siis Kanada sellisele lepingule alla kirjutada, me ju ei nõua midagi rohkemat. kui Kanada ütleb, et meie oleme eh, nagu teie kõik seal Euroopa Liidus inimõiguste eest väljas ja sellisel juhul mina küsin Kanadat, aga milles siis on probleem allkirjastamisel? jah, aga paar probleemi loomulikult on ja nüüd ma juba lõpetan, härra eesistuja. ma palun teid kõiki, et me väga põhjalikult tegeleksime selle teemaga, mõtleksime korralikult järele, kuidas sõnastada oma muudatusettepanekud ja ma palun teid tõesti, et me arutaksime neid teemasid ja mõtleksime eh, selle peale, et praegu me anname suunad kätte tulevastele lepingutele oma tööga. ja tähtis on, et me oleksime ausad ja et me loome korraliku aluse tulevikuks. suur tänu. ja nüüd härra Herbert Roil, kes on Korea poolsaare riikide suhetega tegeleva komisjoni eesotsas, et ta räägiks meile oma visiidist Korea poolsaarele juulikuus. Ähm, kallid kolleegid, jah, ma hea meelega räägin lühidalt sellest, mida, mida me tegime oma reisi ajal viieteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda juulini Korea poolsaarel. ma ei hakka ette lugema oma aruannet, seda saate kõik ise lugeda, aga võib-olla siiski mõned veel infokillud juurde. seitse kolleegi käisid seal, meil oli väike probleem, me tahtsime Põhja- ja Lõuna-Koreas mõlemas ühtemoodi käia, aga paraku tehnilistel põhjustel eh, juhtus nii, et me pidime pikemaks ajaks jääma Põhja-Koreasse, kui me kavandasime ja siis Lõuna-Koreale jäi vähem aega. ja see oli pisukeseks probleemiks, sest Lõuna-Korea partner öö, eh, oli pisut mures, sellepärast et me nii vähe aega saime nende juures olla. aga meil pidasime väga arukaid läbirääkimisi ja telefoni teel ka selgitasime olukorda ja see asi lahenes. ja e, esimest korda pärast aastat kaks tuhat üksteist e, e, jälle külastas Põhja-Euroopat kõrgetasemeline Euroopa delegatsioon ja samal ajal olid väga poliitiliselt pingeline aeg Põhja-Koreas ja seda me tundsime ka, kui me seal kohapeal olime, olukord oli üsna pingeline. E, mäletame neid Põhja-Korea ähvardusi, tuumarünnak korraldada Lõuna-Koreale ja ka Kisongi tööstuskompleksi sulgemine ja muudki e, sündmused ja mm, võtsime, tõstasime kõik need teemad meie aruteludes ja meile e, üritasime siis e, kõike seda seal ka käsitleda. E, mõlemal pool meie kohtumistes nii Põhja kui ka Lõuna-Koreas olid kohtumispartnerid väga kõrgetasemelised Põhja-Koreas oli parlamendi kõrged esindajad, samuti põllumajandusministeeriumi esindaja, spiiker parlamendist, välisministeeriumi kõrgetasemeline esindaja, samuti ÜRO agentuur Pyongyangis oli meie kohtumispartneriks ja ma pean ütlema, et kuulsime ikka jälle neid samu argumente, mida varemgi oleme kuulnud. Eh, tuumarelva programm. Eh, me ütlesime, et eelduseks on, et boikott lõpeks see, et Äh, toimuksid muutused Põhja-Korea äh, äh, poliitikas ja majanduses. ja korrati ühte samasid argumente, kuni me lõpuks neile selgelt välja ütlesime, et selline retoorika kindlasti ei ole abiks ega kuidagimoodi kasuks Põhja-Korea rahvale aga lõppkokkuvõttes me lõpetasime positiivselt. Mm, rääkisime muuhulgas ka tava korealaste eluasemetest, elamistingimustest ja kuivõrd suures vastuolus on see ameti, uhkete ametihoonetega Põhja-Koreas. me teame, et selliselt üles ehitatud ühiskondades on need asjad nii ja kuuepoolsete läbirääkimiste Hiina esindaja oli samuti üks meie kohtumispartner ja nemad ütles, et hiinlaste seisukord on nüüd muutunud Korea osas ja eh, nemad andsid tunnistust sellest, et Eh, Hiina on ärritunud sellest, mis Põhja-Koreas on toimunud ja Hiina pool isegi ühel hetkel ütles, et eh, Hiinal ei ole tegelikult nii suuri hoobasid, et avaldada mõju Põhja-Koreale, kui võib-olla Euroopa Liidus arvatakse. Eh, nii et toimusid sellised nii-öelda rituaalsed jutuajamised Põhja-Korea ametivõimudega väga huvipakkuvad olid ühe, ka vabaühendustega kohtumised ja kohtusime ka ÜRO, ÜRO esindusega ja kuulsime sellest, kuidas rahvusvahelised projektid eh, on käivitunud. ja Äh, juhid tähelepanu sellele, et sanktsioonide tõttu abiorganisatsioonidel on väga raske rahalisi ülekandeid teha Põhja-Koreasse, nad ei saa kätte oma rahalisi vahendeid, mis on üle kantud ja nad peavad oma raha välja võtma Hiina pankades, Hiinas ja see on nende jaoks äh, väga koormavaks muutunud ja sanktsioonid ei ole ju kunagi äh, Äh, sellise eesmärgiga olnud. Äh, nii, äh, meil oli ka võimalik Põhja-Koreas heita pilk peale ühele Euroopa projektile ja nagu te teate, sellised äh, ühisprojektid loovad kontakte ja sellistes kontaktides äh, nähtub, et tegelikult äh, rahvas ei olegi vaenulikult meelestatud eurooplaste suhtes. nii et töö käib ja palju annab veel ära teha. meie arvasime, et tuleb kõige rohkem tähelepanu pöörata toiduainetega varustatusele, samuti samuti tervishoiule ja koolitusele ja vaat-, mõtlesime selle peale, millised Euroopa projektid siin võiksid abiks olla. E, iga eurooplane, kes seal kohapeal on, töötab mingi projekti raames ja on kontaktis Põhja-Korea elanikega ja nii saadakse Põhja-Korea tegeliku olukorra elukohta palju rohkem teada. ja see on ka üks viis, kuidas olukorda muuta. ja minule jäi mulje, et tuleb just sellistele koostööprojektidele rohkem rõhku panna ja võib-olla peaks sellekohaseid ettepanekuid tegema. pakkuma Põhja-Koreale eh, võimalusi kohtuda ka väljaspool Euroopat meiega. Eh, nüüd eh, toiduainetega on olukord väga halb ja kuulsime ka, et võib veel hullemaks minna. ja meie jaoks on oluline, et me siin aitaksime Põhja-Koread selles. Lõuna-Koreas olime lühikest aega, kohtus, rääkisime välisministriga, ka parlamendi eh, saadikutega ja kõik oli suurepäraselt korraldatud, ette valmistatud ja tohutu entusiasmiga suhtuti meie külaskäiku, väga palju oli kohtumistel inimesi ja kuulsime ka, et Lõuna-Korea peab väga tähtsaks meievahelist koostööd ning Nad tundsid suurt huvi kogu meie praktilise kogemuse vastu ja mul jäi mulje, et me saame ka neile suureks abiks olla. välisminister äh, äh, oli väga muljetavaldav ta ei tahtnud ainult rääkida sellest, mis on valesti Põhja-Koreas ja kes selle eest vastutab, vaid äh, tema just tahtis rääkida konkreetsetest teemadest, millest saaks edasi liikuda. ja nüüd ma tulen tagasi jälle Keisongi tööstuskompleksi juurde ja Põhja-Korea teema juurde. Äh, siin oli meil hea meel siiski näha, et äh, asi oli edasi arenenud ja äh, täna ma kohtun Lõuna-Korea saadikuga siin Brüsselis ja täna või homme äh, me mõtleme ka selle peale, kuidas meievahelisi kontakte tihendada. Nendele pannaksegi algus täna. Lõuna-Korea väga tahab Keisongis jälle koostöö käivitada. järgmisel nädalal jälle on väikesearvuline kohtumine perekondade taasühendamise küsimuses Põhja- ja Lõuna-Korea ametnike vahel. see on küll väga tagasihoidlik kohtumine, aga ometi edasiliikumine me teame, et Põhja-Korea on ennast isoleerinud ülejäänud maailmast, elutingimused on seal väga rasked. ja kui te tunnete rohkem huvi selle teema vastu, siis kontaktide loomine ongi kõige parem viis, kuidas teadmisi koguda. ja tähtis on, et oleks pikaajalised. Põhja-Korea saadik tuleb meil jälle külla novembris ja Lõuna-Korea eh, partneriga kohtume Strasbourgis varsti ja kui te soovite nendega kohtuda, siis need kohtumised on korraldatavad. igatahes me õppisime oma külaskäigust eh, väga palju, see oli kõik väga kasulik, ma ei ole suur ringireisija, aga mul on eh, väga hea meel, et ma seal käisin, sest see oli väga hea investeering. Please härra Robert, palun. suur tänu, ma tunnen väga suurt huvi selle raporti vastu, see tekitab väga palju erinevaid äh, küsimusi nende jaoks, kes, äh, kel pole seda äh, võimalust olnud seda erakordset kohta külastada, kas te äh, E, olite rahul sellega, mitte saite näha seda, mida te tahtsite näha, sest e, e, see ei ole küll see, mitte see, millega Põhja-Koread maailmas tuntakse teiseks äh, oli ähm, äh, hiljuti äh, võimalik vaadata BBC-st ühte reportaaži BBC ajakirjaniku poolt, mis näitas paljusid erinevaid asju, mida näidata ei tohi tavaliselt, seal oli näha suurt vaesust, suurt nälga, väga ränke kinnipidamistingimusi. kolmandaks, võttes arvesse Ehm, võttes arvesse nende hiljutisi ähvardusi selle kohta, et nad ähvardavad Ameerika Ühendriike tuumarelvaga lünnata, kas teil oli eh, mingisugust kokkupuudet eh, näiteks sõjaväe esindajatega, kas teil oli võimalik nendega kohtuda? ja teiseks, kas teie delegatsioonis eh, ütlesite, ütleksite, et põhjakorealaste absoluutne teadmatus sellest, mis toimub ülejäänud maailmas, on õnnistus või õnnetus? aitäh well,. Teil on sõna. Äh, ma ei räägi küll teile ainsatki saladust, äh, kui ma ütlen, et see oli ausalt öeldes äh, üsnagi kohutav me ei saanud näha seda, mida me tahtsime näha ning väga raske oli näiteks vabaühendustega kohtuda, kuigi teatud määral see siiski õnnestus. aga ülejäänud osa ajast no, pidime läbi, pidime pidime eh, tegema läbi neid külastusi, mille oli meie jaoks ette näinud eh, Põhja-Korea valitsus. Eh, minu jaoks oli tegu esimese külastusega, kuid et need, kes on enne seal käinud, ütlesid, et tundub, et äh, on siiski rohkem avatust, et on nooremaid äh, inimesi, kellel on mobiiltelefonid. me ei tea, mis mobiiltelefonid, aga neil oli, kuid äh, oli näiteks näha inimesi, kes käisid päris kenasti riides. ilmselt kommunistliku partei liikmed, jah, vaeseid väga palju. vaesus on tohutu suur, see on täiesti ilmselge, selgelt näha selliseid juhtumeid, mida võiks äh, Euroopas nimetada äärmiseks vaesuseks. kuid äh, need, kes on enne seal käinud, ütlesid, et pisut, pisut on nagu avatust näha, et on näiteks paremaid autosid näha, kuid äh, on näha su, suuri maanteid, kus ähm, ei ole ainsadki autod. Neid näidati meile ühte tehast, kus väidet-, mis oli väidetavalt suurepäraselt mehhaniseeritud kuid see oli nii äh, aeglane, see mehhaniseeritud osa, et oleks parem olnud äh, äh, käsitsi, oleks kiiremini saanud käsitsi ähm, tööd teha. ning selles supermodernses tehases oli näha, et seal ümberringi olid ainult sõdurid. ning viimane küsimus. kus on seal võimalik midagi äh, saada eh, midagi mm, osta, eh, peaksime midagi tegema selleks, et vabaühendusi finantseerida ning teiseks eh, kõik, ükskõik millised algatused sealkandis eurooplaste või ameeriklastega on lihts, ikkagi üks kontakt lisaks välismaailmaga ja see on põhjakorealaste jaoks eluliselt tähtis, see on võimalus vestelda, see on võimalus äh, suuremale avatusele. inimest ei saa lõputult äh, eraldada, äh, seda me oleme Euroopaski näinud ning eh, kui meil alguses paluti, et me oma mobiiltelefonid ära annaks, me ütlesime, et ei tule kõne allagi, sest äh, seal polnud mingit mõtet, nad ei töötanud, toiminud seal, kuid hoolimata sellest üritati aeg-ajalt äh, oma mobiiltelefoni, äh, meid üritati mobiiltelefonid ära võtta, kuid me ütlesime, et ei tule kõne allagi ja meid jäeti rahule. mis puudutas nüüd lingvistilist poolt, siis äh, kui oli juttu sellest, kellel oli, kellel oli, kellega, kellega olid iga kord olid alati teised süüdi, kui küsisime, miks on, miks, miks üks asi on nii või teisiti ja me ütlesime aeg-ajalt, et, et lõpetage jamaga, me lõpetame vestluse ära, kui te sama, sama jutu edasi räägite. küsisin, mikspärast lõunakorealased elavad palju paremini kui põhjakorealased? ning põhjakorealaste äh, soov äh, öelda näiteks, et nemad soovivad äh, suuremaid välisinvesteeringuid, me ütlesime neile, kui te ei äh, suuda suuremat usaldusväärsust tekitada, kui te pidevalt ähvardate, et, et nädala aja pärast viskate investori välja, siis kes see sinna tulla tahab, keegi ei taha. nii et seal tundus, et nagu pisut arusaamine suurendus, kuid see on ka kõik, mis võib öelda. see tõepoolest tundub, et äh, Põhja-Korea on siiski pisut rohkem avatud kui kaheksakümne üheksandal aastal, kui mina seal käisin, sest seal ma võin, sel hetkel ei olnud tõepoolest ainsatki mobiiltelefonis oli, äh, äh, seal oli see oli telekanalite kohta, seal oli kaks, esimesel kanalil näidati Kim Il-sungi ja teisel kanalil öeldi vaadake esimest kanalit, neil oli äh, Eh, ehitatud suured eh, linnakud, eh, mis olid tühjad, et võtta vastu vaeseid põhja, lõunakorealasi, kes üle piiri pidid tulema. suur tänu. mina samuti külastasin Põhja-Koread. ma ei tea, kas me olime seal üheaegselt, võib-olla peaaegu üheaegselt. ning minu jaoks on probleem selles, et põhjakorealased ise Neil on selline mõtteviis, mis eh, erineb väga kõigist teistest eh, riikidest, millel on olnud eh, siis autoritaarne valitsus. Neid on üles kasvatatud ja see on juba väga palju aastaid, neil on äh, Eh, tõeline ajupesu tehtud ja nad usuvad tõesti südamest seda, mida neile räägitakse. isegi siis, eh, kui see, mida neile räägitakse, on meie kõrvus täiesti uskumatu. ma arvan, et eh, see ongi suurim probleem Põhja-Koreaga. erinevalt teistest äh, suletud riikidest. on, teistes riikides ikka on mingisugunegi kontakt välismaailmaga. ja Põhja-Koreas on see selline kontakt väga ebausutav ja kui see kontakt ka tekib, on see siis see toimub teatud äh, tingimustel. ma võin ka öelda seda, et viimastel aastatel on asjad äh, õige pisut muutunud. väga pisut. Hiina ei mõju ei ole nii suur, kui meie arvame, et äh, võiks olla Põhja-Korea üle. kõik, kes on Põhja-Koreas käinud, see on niivõrd eripärane riik, niivõrd eripärane riik, et äh, meie jaoks on väga raske isegi aru saada, mis põhjakorealaste peas tegelikult toimub kui me räägime sellest, et nende armees on miljon sõdurit, siis äh, mina ütleks, et see on ainult väike osa, sest tegelikult on sõjaväes kõik põhjakorealased, kõik põhjakorealased, nii mehed kui naised äh, kuuluvad, äh, on nii-öelda sõjaväe osad, kui me räägime maailma ma suurimast või neljandaks, suuruselt neljandast äh, Äh, armeest, siis peaksime aru saama sellest, et äh, praktiliselt kõik äh, ühel või teisel viisil läbivad sõjaväeteenistuse ning nad soovivad loomulikult jõuda ühe Koreani, seda ütlevad nad kõik. see on nende vankumatu usk ning see on üks keerulisemaid olukordi, mis tekkida võivad ja see on kahtlemata väga hirmuäratav, võttes arvesse, et see iseloomustab praktiliselt kõiki eh, põhjakorealasi. suur tänu, härra Roil peab lahkuma, kuid härra Tänak eh, soovib sõna. nii et eh, kui te saate kolm päeva, saate kolm minutit veel olla. ma tänan me kõik teame, et äh, Põhja-Koreas valitseb stalinistlik režiim, kus äh, toimub massiline ajupesu ja ma sain aru, et äh, te, uus liider lasi hukata oma, oma elukaaslasi ja ühe kindrali lasi samuti hukata, sest see ei pidanud tema vanaisa sünnipäeva. kuidas te teate, et ei külaskäiku ei kasutatud propagandaharjutusena, kas te pidite kummardama äh, suure kuju äh, suure juhi kuju ees. mina keeldun sellistesse riikidesse käimas, sellepärast et äh, ma ei taha, et ma, et nad kasutaks mind selleks, et ta saaks näidata, kuidas neid tunnustavad Lääne-Euroopa riigid. kuidas te saate kindel olla selles, et see teie kohalolek aitas kohalikke inimesi, mitte režiimi? härra Roil. see on tõsine küsimus, kuid äh, kolleegi küsimus on just nimelt argument äh, külastuse kasuks. me eh, eh, oma meil toimusid kohtumised pärast seda, kui me kuulsime, kuidas see isik oli e, näiteks hukatud, me küsisime ametlikult, kas selline asi tõesti juhtus, kuidas see juhtus, miks see juhtus? sest e, väga oluline on esitada ametlikke küsimusi saatkonnale ning ma ootan suure huviga, kuidas e, saadik selle peale reageerib mina endiselt arvan, et see külaskäik oli oluline. see oli väga väike panus, väikese kasuteguriga. kuigi kahtlemata põhjakorealaste jaoks sellest ilmselt kasu eriti suurt ei olnud. suur tänu! kui te soovite lahkuda, siis teil on selleks võimalus. nüüd me lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab siis inimõiguste olukorda Saheli piirkonnas ning ma annaksin nüüd sõna härra Tšanukile, kes on raportöör <laughs> Well, thank you very much, Mr President. suur tänu, härra esimees ja kuivõrd eh, enamus kolleege teab, pole Saheli raporti vastuvõtmine olnud sugugi lihtne või vasturääkivusteta. Lääne-Saharale eh, umbes veerandi eh, me kulutame sellele raport, selles raportis ja üheksakümmend viis protsenti tagatreplusest just nimelt Lääne-Sahali küsimuses on olnud ja see kõik näitab seda, kui suuri eraldusjooni see küsimus tekitab. enne kui ma lähen kompromissettepanekute juurde, äh, tahaksin ma sellises ähm, vasturääkivuste ja segaduse kontekstis natukene selgitada, mis selle raporti alguseks oli. Lääne-Sahara küsimuses olen ma olnud äh, aastaid väga veendunud, et sahraviitidel on ÜRO protsessi alusel õigus oma tulevik ise otsustada niimoodi, et see oleks õiglane mõlemale poolele. ma ei langeta mitte mingisugust seisukohta selles osas, milline peaks olema selle territooriumi suurus. ma olen, jään selle juurde, mida ma ütlesin, aga ma ei tahtnud Lääne-Sahara küsimust üldse siia raportisse sisse panna. kui ma alguses selle raporti vastu võtsin, siis ma sain aru, et räägitakse selle raporti raporti puhul ainult Saheli piirkonnast, kuid üsna kiiresti pärast seda sai selgeks, et Lääne-Sahara küsimus pidi alati olema selle raporti osa ja sotsiaaldemokraadid tahtsid tegelikult rääkida ainult Lääne-Sahara inimõigustest eraldi raportis. üsna pea saavutasime aga siis kompromissi, kus äh, Sahrawiitide piirkonna ja Lääne-Sahara küsimuse võtame raportis, aga ka seda muudeti Saheli ja Sahara inimõiguste aruteluks, see oli minu tahte vastane ja laiendati seega niimoodi selle raporti ulatust. pärast seda, kui me pidasime äh, kibedaid võitlusi selles osas, mis peaks olema pealkiri, lepiti kokku, et äh, jääb sisse ainult Sahelile viide, Saheli piirkonnas, aga Lääne-Sahara küsimusele pööratakse täpselt sama palju tähelepanu. Äh, sellest rääkis nii siin komisjonis koordinaatorite kohtumisel, komisjoni esimeeste konverentsil kui ka lõpuks fraktsiooni esimeeste konverentsil. paljud kolleegid on öelnud, et äh, ma eirasin fraktsiooni esimeeste konverentsi seisukohta, vastupidi, ma allusin sellele ja tegelikult see ei olegi väga halb asi. Lääne-Sahara küsimus, äh, väga oluline küsimus Saheline piirkonnas aga äh, geopoliitilises mõttes see oleks, oli võib-olla viga, nagu ÜRO peasekretär ütles, aprillis äh, peab lahendus olema osa laiemast Saheli piirkonnast. Äh, võitlused siin on Sahelile piirkonnale negatiivse mõjuga ja vastupidi, aruanded on näidanud seda, et Lääne-Sahara äh, Äh, piirkonnas äh, pinged ainult kasvavad laagrites samuti ja seega me ei saa ignoreerida seda äh, piirkonda või kui seda teeme, siis ise peame sellega arvestama. jätan nüüd Lääne-Sahara kõrvale, mind eriti tekitab probleeme Euroopa Liidu Saheli piirkonna riikide osa puudutav osa selleks, et nad saaksid piisavalt suure osa tähelepanust. loomulikult väga suur osa sellest raportist läheb selle suure katastroofi äh, Äh, Mali aruteluks, mis vii-, eelmise aasta sõjast ähm, äh, saati, on siis nüüd väga raskel teel ja aastateks mõjutab see, seda enda olukorda, kuigi me oleme opilis-, optimistlikud selles osas, et äh, kõige halvem osa sellest katastroofist on läbi, ei ole sugugi kõik veel lõppenud positiivselt, sisepõgenikke ja pagulasi on väga palju ja lisaks sellele peab käivituma äh, lepitustöö Mali erinevate hõimudega ja Tuaregi küsimus tuleb lahendada mitte ainult Mali jaoks, vaid terve piirkonna jaoks. lepitustegevus aga ei ole edukas, kui eh, ei tunnustata edusamme seal, kus need on väga selged olnud. Mali on olnud institutsioonide ülesehitamise õigusriigi osas väga eeskujulikud. üsna tihti Saheli piirkond, sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod on saanud institutsionaalse karistamatuse öö, eh, öö, eh, osaliseks, äh, aga äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu uuringud nüüd Malis toimunud sõjakuritegude osas on väga teretulnud. nüüd Mali ja Malis valitseva karistamatuse vastu võitlemisele lisaks olen ma rõhutanud seda, kui oluline on Saheli piirkonnale leida kõikehõlmav strateegia, mis rõhutaks inimõiguseid, julgeolekut ähm,, religioosse radikaliseerumise peatamist äh,, relvade leviku peatamist äh,, tuleb peatada see salakaubaveo kiirtee, mis äh, läbib praegu piirkonda põhjast lõunasse, idast läände ja tuleb kindlasti riikide ja regionaalseid institutsioone institutsioonide legitiimsust toetada. raport rõhutab eriti seda, kui oluline on äh, võimu detsentraliseerimine ja kodanikuühiskonna toestamine ja lõpetuseks äh, räägin ka naiste küsimusest ning äh, äh, suguelundite sandistamisest äh,, sundabieludest äh, ja Mauritaania puhul viitan ka orjandusele, kuigi see loomulikult on äärmiselt delikaatne teema, millele on selgelt, mida on eitanud Mauritaania omavalitsused nüüd need viis Saheli piirkonna riiki, selles osas on raport läinud, pandud kokku väga sujuvalt, fraktsioonid on üldiselt nõus enamus äh, kompromisside puhul oleme saanud võtta arvesse nii paremalt kui ka vasakult poolt kojast esitatud muudatusettepanekud. toetan konstruktiivset lähenemist, mida äh, ja vaimu, mida kodanikud üles näidanud. Lääne-Sahara küsimus aga on märksa keerulisem olnud, me oleme üritanud jõuda kompromissideni, mida saaksid toetada kõik fraktsioonid. osades äh, punktides saatis meid esialgu edu, aga lõpuks ei saanud me olla meelt järgi sugugi kõigile ja pärast läbirääkimiste lõppu on üsna mitu äh, Äh, kolleegi äh, kahjuks õnne-, äh, nüüd otsustanud oma nimekiri, oma nimi võtta tagasi nendelt kompromissmuudatusettepanekute. esialgu me arvasime, et me hääletame kõikide suuliste muudatusettepanekute vastu, mis esitatakse kompromissmuudat-, muudatusettepanekule ja seega, aga nüüd tuleb välja, et menetluslikus korras ei saa me seda teha, muidu langevad ära kõik need kompromissettepanekud mina ei toeta muudatusettepanekute esitamist kompromissmuudatusettepanekusse, kuid kolleegid võivad seda muidugi teha. mina kavatsen esitada muudatusettepanekuid faktide kohta, näiteks äh, siin on äh, näiteks viide, arvulised viited, mis ei ole õiged aga e, meie peamine sõnum peaks olema, et me tahame kohalike tegu, tegi, tegusajatega teha koostööd julgeoleku tagatsemiseks. Euroopa Liit on saatnud juba oma koolitusmissiooni Malile ja EUCAP-i missioon, see on haldussuutlikkuse tõstmise äh, missioon on seal samuti kohal, aga väga paljuski on meil jäänud tegemata ja loodetavasti see raport aitab kaasa. ja ma tõesti loodan, et me saame rohkem panustada omalt poolt me saame koondada erinevad seisukohad äh, Lääne-Sahara kohta kindlasti raportisse ja kuidagi väikest viisi võib-olla toob see kaasa stabiilsust natukene rohkem ja rahu sellele tervele piirkonnale. suur tänu! suur tänu! Äh, järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, lubage tunnustust avaldada härra raportöörile selle suurepärase raporti eest ja selle töö eest, mille tema ja tema kaastöötajad on teinud selle algatusraporti osas Saheli piirkonna inimõigusi, inimõiguste olukorda puudutav. meil on olnud võimalus äh, sellest asjast rääkida olnud ka juba eelmisel nädalal äh, Strasbourgis, mul on hea meel saavutatud kompromissid üle, aga mõned märkused, see algatusraport on võib-olla äh, selle äh, mandaadi ajal võib-olla kõige olulisem raport, aga rõhuasetus on teinekord liiga äh, isoleeritud. Saheli piirkonda kuulub viis riiki, äh, seal on miljonid kodanikud, kaheksateist miljonit inimest elab seal äh, näljas, kaks miljonit last äh, kannavad AIDSi äh, viirust, HIV äh, viirust, vabandust, ja see tähendab seda, et me peame tähelepanu pöörama sellele piirkonnale oluliselt rohkem kui seni, see on väga rikas piirkond, kuid geopoliitiliselt väga keeruline piirkond. ja mul on väga kahju, et väga paljud probleemid jäid lähema tähelepanuta, näiteks naiste õigused, sundabielud, ja siis äh, see, et äh, sunnitakse lesed abielluma oma mehe vennaga ja nii edasi, sellised traditsioonid on Malis, Tšaadis või Mauritaanias ikkagi veel väga tavapärased. nüüd Mauritaania ja Nigeri puhul meil on selgeid tõendeid orjanduse kohta Äh, on selge, et Saheli piirkonnas äh, kompromissidele jõuda on väga raske, aga nii paljugi oleks veel öelda, me peame tegutsema ja võtma konkreetsemaid samme tuleviku jaoks. Äh, aga seda kõike öeldes on mul väga hea meel, et minu seisukohtadega on võetud arvesse. nüüd edasi, mulle tundub, et äh, meie raport on natukene tasakaalust väljas ja et viimane osa, mis äh, hõlmab äh, rohkemat kui kümnet lõiget, ei räägi su-, lõiku ei räägi sugugi mitte Saheli piirkonnast, vaid Lääne-Saharast. ma tahaksin, et see osa oleks väiksem. ja mulle tundub, et väga paljud panustasid just nimelt Lääne-Saharale. inimõigused ja Saheli piirkond peaks puudutama kogu Sahelit ja mitte ainult ühte osa Äh, loomulikult Lääne-Saharas on inimõigustega tõsiseid probleeme ja muudatusettepanekud äh, näitavad seda, et selles olukorras on, selles piirkonnas on väga palju probleeme. aga väga paljud äh, muudatusettepanekutest lähevad teemast mööda. ma ütleksin raportile, raportöörile, et koostagem algatusraport siis äh, Sahara piirkonna jaoks ja seda tegi näiteks äh, ka Prantsusmaa senat, kus loodi, löödi Sahel ja Sahara äh, lahku. no selleks on nüüd ilmselt liiga hilja, tuleb leppida sellega, mis meil on. aga variraportööridega läks töö meil väga hästi ära, Tänuk, te olete ära teinud suurepärase töö kolmsada nelikümmend üks muudatusettepanekut esitati, nelikümmend kaks kompromissettepanekut sündisid sellest ja enamusega oleme nõus, kaks aga äh, on sellist, millega me ei saa olla nõus. ma ei saa toetada äh, kolmekümne teist ja kolmekümne kuuendat kompromissettepanekut ja ma paluksin Rahvaparteil ka neid mitte toetada. kolmkümmend kaks äh, näeb ette, et sahraiitide enese kehtestamisõigus Äh, ja Maroko poolt pakutud äh, autonoomia, äh, seda puudutava kompromissettepanekuga ma ise olen nõus. kolmekümne kuues Äh, räägib Maroko ja Euroopa Liidu vahelisest kalanduslepingust ja mina arvan, et see asi, te saate minust ilmselt väga hästi aru, miks ei ole meie komisjoni pädevuses. Äh, ärgem unustagem, et see kalandusleping on praegu äh, uuesti sõnastamisel, aga ma tahaksin raportööri siiski tänada töö eest, mis ta on ära teinud. hea meel oli teiega teha koostööd, koostööd teha ka teiste kolleegidega ja tahaksin tänada kõiki assistente, kes olid alati meie kõrval nendel läbirääkimistel. suur tänu! suur tänu, härra Ruata, härra Arlaki, palun järgmisena. ma kuulsin viimaseid sõnu selle Saheli piirkonna raporti kohta, mille hulka kuulub ka Lääne-Sahara raporti sekka siis. kuigi ma olen nõus, et see on üsna öö, rahuldav ja hästi tasakaalus raport, tahaksin ma siiski paar sõna öelda Lääne-Sahara kohta ja sellele, kui suurt osa ta omab selles raportis. see, et tal on ebaproportsionaalselt suur osa, on seotud sellega, et esialgu pidi see raport olema Saheli raport ja seisma eraldi Lääne-Sahara äh, Äh, küsimusest raportist ja siis mingil hetkel, ma ei mäleta enam, millal meie otsuslangetusprotsessis otsustati need kaks raportit kokku panna äh, ja teha kahest üks. ja mina ja meie fraktsioon toetasime seda mõtet, et need kaks raportit oleks pidanud jääma kaheks iseseisvaks raportiks ja ma olen härra Ruataga täiesti nõus, ähm, et Lääne-Sahara küsimus äh, on niivõrd tõsine, et on ära teeninud eraldiseisva raporti nii inimõiguste kui ka muude küsimuste osas ja tõesti, ma olen suhteliselt üllatunud sellest, ma ei mäleta, mis oli Rahvapartei seisukoht. kui selline otsus langetati, siis kuskilt pidi selle jaoks ju nagu toetushääl tulema. ma ei tea, kas aega veel on, aga ma tõesti sooviksin, et me leiame veel aega äh, ka selleks, et ainult Lääne-Sahara olukorrast äh, eraldiseisev raport koostada ma äh, samuti hindan kõrgelt seda, et koostöövalmidus äh, oli suur äh, kompromiss muudatusettepanekute alastel aruteludel, see elavdas neid arutelusid ja härra Tänok andis endast kõik selleks, et üsna äh, erinevad seisukohad ühtlustada ja äh, seega ma olen suhteliselt pettunud härra Ruata äh, Äh, sõnavõtus praegu, et äh, Rahvapartei loobub kolmekümne teise ja kolmekümne kuuenda kompromissi toetamisest. ausalt öeldes me terve hommiku äh, sõna-sõnalt võtsime need kompromissid läbi. ja mulle tundus, et Rahvapartei seisukoht oli juba selge. ja et seal esitati selgelt Rahvapartei seisukohta ja mitte keegi sellel kohtumisel Rahvaparteist ei olnud selle kahe olulise küsimuse vastu ehk teisisõnu siis äh, sahuraiitide enesekehtestamisõigus ja kalanduskokkulepe. nii et äh, lõpus ma olin üsna rahul nende aruteludega seal Strasbourgis, aga võtan siis teadmiseks nüüd selle seisukoha. kõik teavad, et sotsialistide fraktsioon on alati toetanud ja toetab ka tulevikus lõpuni Lääne-Sahara rahva enesekehtestamise õigust. me ei ole nõus Äh, Maroko ettepanekuga anda neile autonoomia sinna lõunaprovintsidesse ja nii edasi, meie meelest see kõik on viis, kuidas asjaga venitada ja mööda minna äh, ivast äh,, nimelt sellest, et tegemist on rahvaga, kellel on vaja ja kellel on õigus äh, täisväärtuslikuks enesekehtestuseks, neil on õigus oma riigile, nii nagu kõik rahvusvahelised organisatsioonid on seda ka tunnistanud, sealhulgas esimesena ÜRO ja ka Euroopa Parlament, kes mitu korda on kinnitanud oma seisukohta täistoetuseks äh, äh, Lääne-Sahara rahva enese kehtestamise õiguseks ja see on ka tulevikus sotsiaal, sotsialistide ja demokraatide seisukoht. ja nüüd see kalastuskokkulepe kas mitte meie parlament ei langetanud väga selget seisukohta hääletusel eelmine aasta selle kalanduskokkuleppe osas? see kokkulepe lükati tagasi üsna suure enamusega, üle saja hääle oli äh, selle kokkuleppe tühistamise vastu see kokkulepe on ebaõiglane ja läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega ja kui Rahvapartei oma seisukoha juurde jääb, no siis vaatame Strasbourgis, mis lõpphääletuses toimub. kas siis parlament eh, on sama veenev ka aasta hiljem? ja veel üks märkus. kompromissmuudatusettepanek nelikümmend üks. kui eh, teised hakkavad taganema sellest, eh, siis teeme seda ka meie see oli äärmiselt äh, karm kompromiss, kompromiss ja jätab väga palju võimalust äh, äh vääriti tõlgendamiseks Lääne-Sahara rahva enesekehtestamisõiguse osas, nii et ka meie taganeme kompromissist nelikümmend üks. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Veeber. suur tänu. ma tahaksin tänada meie raportööri tehtu eest ja ma ei taha seda lihtsalt öelda, et see on ilus ja sõbralik öelda, vaid ma leian, et raportöör on teinud suurepärase töö kahes aspektis. kõigepealt see puudutab raportit kui sellist. otsus selle kohta langetati, et käsitletakse Saheli piirkonnas inimõigusi selles raportis ja selles suhtes raportöör tegi head tööd, juhtis tähelepanu kõige tähtsamale. ja ka sellele, mis on puudu Euroopa Liidu strateegiast. nii et ma arvan, et selles mõttes tegi ta väga head tööd raportiga ja selle kohta on ka muudatusettepanekuid veel juurde esitatud. nimelt teemaks on Saheli piirkonna inimõiguste olukord teisest küljest loomulikult Lääne-Sahara küsimus. seda oligi oodata, tegemist on väga delikaatse ja vastuolulise teemaga. E, paljud kolleegid on väga suurtel erimeelsustel ja see ei ole kerge asja lahendada, raske on võtta kõigi soove arvesse. sellele vaatamata on terve rida kompromissettepanekuid koostatud, mis näitab, et raportöör on olnud avatud ja üritanud võimalikult palju saadikuid koondada, toetamaks tema raportit. mõningate kompromissidega oli keeruline, Strasbourgis meil oli äh, kohtumine, konsultatsioonid, jälle kohtumine ja mitte sugugi lihtne ei olnud neid arutelusid pidada. ja vahepeal on muudki toimunud. ALDE fraktsioon üritas äh, osaleda äh, kompromisside koostamisel ja toetada neid, aga samas ma pean ütlema, et meiegi võtame oma allkirja maha kolmekümne kuuenda kompromissettepaneku tagant sest me ütlesime, me tahame kompromissi, aga e, ilma selle lõppsõnastuseta, e, mis seal nüüd on ja me ütlesime, et me oleme valmis osade kaupa hääletama, meile öeldi, et kompromisside puhul see ei ole võimalik ja siis me võtsime oma toetuse maha sellelt muudatusettepanekult ja iga muudatusettepanek läheb nüüd eraldi hääletusele. aga see tähendab, et ma ei saa prognoosida, milline on hääletustulemus meie fraktsioonis, meilgi on väga erinevad seisukohad, aga see on nii kõikides fraktsioonides. kahju, kahju, sest ma arvan, et meil peaks olema tegemist ühtse sõnumiga Euroopa Parlamendist, kui mitte päris üksmeelsed siin ei olda, siis vähemasti konsensusel peaksime olema aga saab näha, äh, milline on hääletustulemus. nii et läheb hääletamiseks ja siis vaatame, mis toimub. saab näha, mis plenaaril hakkab sündima. suur tänu, proua Nilsen. Voilà. Oui, merci. Donc, comme les collègues, je... suur tänu, nagu ka kolleegid, sooviksin öelda, et äh, meie et töö härra Tänekiga toimus positiivses õhkkonnas, härra Tänak ja teisedki kolleegid olid äh, väga äh, koostöövalmis Strasbourgis, me, meil toimusid mitmed kohtumised selleks, et seda raportit arutada, see oli väga hea. ma olen üldjoones selle raportiga rahul, ma olen väga rahul sellega, et lisasime punkti, mis oli minu jaoks väga oluline, see äh, puudutas siis nii-öelda pärilikku orjust ning eh, samas eh, reproduktiivõigus, reproduktiivtervise osas eh, ei, see punkt ei läinud sisse, no hea küll, mis seal ikka, mina oleks soovinud, et see oleks sisse läinud, kuid ma arvan, et oli tõepoolest soov raportööri poolt võimalikult palju erinevaid arvamusi sinna raportisse sisse viia. ma sooviksin öelda, ilma et ma hakkaks härra kolleeg Arlaki, ma ei hakka kordama seda, mida härra Arlaki juba ütles, me toetame Lääne-Sahara elanike iseseisvuspüüdlusi. ja mis nüüd puudutab seda raportit, see raport on juba hea, mina äh, arvan, et äh, lõpptulemusena või, või võib-olla rahul, kuid äh, miks mitte koostada äh, uus raport, mis on, mis on pühendatud ainult Lääne-Sahara küsimusele, sest enamasti tegeletakse Saheli küsimusega eraldi, kuid tegelikult väärib Lääne-Sahara täiesti oma enda raportit, seal on väga palju küsimusi, inimõiguste küsimus, rahvusvahelise õiguse küsimus, nii et mina arvan, et me võime tõesti Lääne-Sahara juurde täiesti eraldi raportis tagasi tulla. kuid äh, olgu, kuidas on, üldiselt ma olen selle tööga rahul ja ma leian, et tulemus on üsnagi rahuldav. mis puudutab nüüd kompromissi nelikümmend üks, siis ma sooviksin äh, välja pakkuda suulist muudatusettepanekut selle kompromiss, kompromiss neljakümne ühe kohta, see oleks minu poolt kõik, aitäh Scholz, please. suur tänu, härra Schulz. ma tänan. meie variraportöör on Willie Maier ja Christine Berger. paraku nad ei saa siin kohal olla ja palusid, et mina mõned märkused selle raporti kohta teile ütleksin. ma tänan raportööri väga põhjaliku töö eest selle väga raske teemaga jah, meiegi oleme kõvasti vaeva näinud, et kompromissi oma panus anna. nüüd ma toetan neid öö, ähm, öö, äh, saadikuid, kes palusid, et öö, äh, see enesemääramine, Lääne-Sahara enesemääramine jääks siia alles. jah Sahel ja Lääne-Sahara, kas eraldi või koos, ma ei hakka sellel teemal enam eh, peatuma, aga kallid kolleegid, te teate, et meil on vaja väga konkreetset sõnastust oma seisukohtade väljendamiseks ja ma eh, tooksin mõned näited, kus eh, on vaja kasutada täpselt seda sõnastust, mis rahvusvahelistes lepingutes eriti äh, otsustes, eriti hash e punktis ja ÜRO oma resolutsioonis number kolmkümmend viis üheteistkümnendast novembrist kaks tuhat e, e, on protesteerinud Lääne-Sahara okupeerimise vastu ja see peab olema väga selgelt ka meil väljendatud ja hash punktis veel kord Äh, see äh, viide, et äh, ei Maroko ega keegi teine ei oma tegelikult mingit õigust sellele territooriumile, nii et me peame kasutama siin rahvuliselt kokku lepitud sõnastust selles punktis. nii et äh, äh, see ettepanek, et meil oleks oma raport ka Lääne-Sahara kohta, on väga teretulnud ja me peame tegema äh, kõik, mis meie võimusesse võimalikult kiiresti ka teoks saaks. tänan, proua Nei uh,. kallid kolleegid, härra esimees, kõigepealt uh sooviksin ma tänada kolleeg Tšannakit, me tihtipeale ei ole nõus omavahel, kuid praegusel hetkel ma igatahes tervitan teda tema hästi tehtud töö eest, sest Saheli piirkonna viie riigi inimõiguste olukord on äärmiselt keeruline ja Sahara, Lääne-Sahara küsimus, Sahara küsimus on samuti äärmiselt keeruline Eh, äärmiselt tundlik. ma soovin, et kõik saaksid aru sellest, et ma hindan kõrgelt eh, härra Tänaki poolt tehtud tööd. see oli, ta on tõesti väga raske ülesandega hakkama saanud. ma väga pikalt ei räägi, kõigest paar minutit, eelkõige tahan rääkida eh, Lääne-Saharast väga paljud teie seast teavad, et ma olen väga Eh, minu jaoks on Maroko väga oluline eh, koht, ma tunnen seda riiki hästi, tunnen olukorda hästi ja ma arvan, et see, mis on nüüd oluline, mille, mida me raportis samuti näha võime, on eh, see, et me nõuame, et see konflikt lahendataks. konflikt on täiesti ilmselgelt olemas ja tuleb sellele leida lahendus. teame ka seda, ja seda seal raportis äh, möödaminnes käsitletakse. Äh, selles asjas ei, selles asjas ei ole segatud ainult Maroko ja Lääne-Sahara äh, elanikud, vaid ka kolmandate riikide, kolmandad riigid on asjasse segatud, näiteks Alžeeria ning teeb, temad teevad algusest peale kõik selleks, et mingil juhul lahendust ei leita võimalik lahendus võimalduse leidmiseks on äh, osapoolte äh, respekteerimine. nüüd üks märkus. ühes kompromissis räägitakse kolmeteistkümnest ohvrist äh, ajutise põgenikelaagri evakueerimisel. me ei ütle, et need kolmteist inimest olid Äh, Maroko politseiorganisatsiooni liikmed, kes äh, lihtsalt löödi maha. see, see on, need on kõik, äh, need on faktid, millest ei räägita, samuti meenutatakse, et me, et kui me öeldakse, et parlament lükkas tagasi kalanduslepingu Marokoga, kuid ei öelda, samas ei ole selgelt öeldud, et see kokkulepe peaks võrdsetes tingimustes eh, peab olema kasulik Lääne-Sahara elanikuga, seda pole eh, selles öeldud, mina osalesin arutelus oma fraktsioonis ning eh, küsimus oli ka selles, et ka kalanduskomisjon ei olnud üldse rahul sellega, kuidas komisjon vastas või õigemini ei vastanud sellele küsimusele ning samuti selles oli küsimus, et et, et, et see puudutas ainult nelja nädalat aastas, nii et me soovitati parlamendil tagasi lükata kalanduslepet parlamendiga, mis on alles läbirääkimiste, kui meil osas alles läbirääkimised toimuvad ning selles osas peab ütlema, et meie kompromiss äh, me tulime sellest, võtsime selle tagasi, me ei taha hakata soovitusi andma lepingu osas, mida alles sõlmitakse, see on meie meelest liigne hulljulgus. kuid kokkuvõttes sooviksin tänada ainult mitte Charles Tannocki, kes on teinud ära väga-väga tubli töö, sooviksime tänada kõiki meie raportööre, sest meie fraktsioonid on kõik eriarvamustel selles küsimuses ja me peaksime tõesti eh, üritama olla võimalikult diplomaatlikud ja eh, eh, ja leian, et meie assistendid on kõik teinud samuti ära väga tubli töö. suur tänu. härra Pantseri, palun. suur tänu Äh, tahaksin samuti härra Tänakit äh, tänada. Äh, minu meelest on ta teinud väga hea raporti, eriti kui räägime Saheli küsimustest. siin on sellised olulised küsimused ju kõne all nagu inimõigused ning, ning see mõjutab julgeolekut ja kogu piirkonnas, see puudutab ka julgeolekut väga paljudes erinevates riikides ja kaudsemalt ju ka Euroopas. tahaksin rõhutada, et äh, ma ei taha hakata midagi, neid eelarvamisi kuuld-, kuuldavale tooma, ma olen äh, kuulnud, et äh, enne täiskogu arutelul, enne täiskogu toimuval arutelul saame veel äh, sel teemal pisut äh, edasi rääkida. ma ei taha seega hakata enne kohut mõistma, kui asi käes on, kuid äh, tahaksin lisaks öelda ainult seda, et äh, meie parlament ei ole võimeline mm, sel teemal sõna võtma esialgsetes tekstides oleme väga kindlasõnalised, palume äh, iseseisvust Lääne-Saharale, siis räägime sellest, et, äh, et see ei ole teostatav. Äh, mina arvan, et me, meil tekib suuri probleeme, kui me selle algse, esialgse seisukoha juurde jääma, sellepärast et, et me oleme siis, astume siis vastuolus ÜRO resolutsiooniga Eh, mis, mille, mille abil on ometi suuri edusamme tehtud. Eh, ja leiame samuti, et on väga oluline suuremat dialoogi paluda Marokos, samuti paluda läbirääkimisi Alžeerias ning võib-olla kui soovime panustada efektiivselt eh, olukorra parandamises, mitte ainult sõnu teha, üritada praegust läbirääkimiste faasi kiirendada ja üritada leida lahendusi selleks, et, et äh, üldisele eesmärgile lähenemale saada. loomulikult see tähendab, et on vaja suurt julgust üles näidata, jõupingutusi on vaja teha, mitte ainult fantaseerida ja kui me jääme oma esialgsete seisukohtade juurde, kuigi on suuri kompromisse, võimalusi välja pakutud, siis äh, äh, tuleb vaadata, et äh, hääletamine kuidagi viltu ei läheks ja tuleks ikkagi leida lahendus sellele keerulisele Lääne-Sahara küsimusele. härra Milan Mon. suur tänu teile. ma räägin väga lühidalt. mina ei ole tuttav eh, nende muudatusettepanekutega, mis härra Tänaki eh, taktik EPI all on koostatud, neid on nelikümmend üks, nagu ma aru sain, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, nii palju kui ma aru sain, eh, näitab, näitab, see näitab üles kalastusleppe sõlmimise vastu Euroopa Liidu ja Maroko vahel. mina olin üks neist, kes sellel teemal läbirääkimised läbisid Hispaaniale, see praegusel hetkel see variant eriti ei meeldi. sest me oleme väga aktiivselt selle läbirääkimiste lauaga äh, tegelenud, tegutsenud. siin on väga palju äh, pühendatud ruumi Lääne-Sahara küsimusele ning äh, minu meelest, äh, et me ei peaks sinna üldse panema mingit, midagi sisse Lääne-Sahara ja kalanduslepingu kohta, sest kalandusleping ei ole selle äh, pädevuses, see ei ole ka seotud eriti Saheli inimõiguste küsimusega ega ka samuti pigem puudutab see Maroko kalamehi või meremehi. nii et ma ei leia mitte mingisugust ühenduspunkti, minu arust tuleks kõrvale jätta härra Arlaki, lühidalt palun. Mr Arlaki. härra Arlaki, palun. Mr President. ma tänan. kaks selgitust. üks puudutab äh, proua Neitsi äh, avaldust selle õnnetuse kohta, mis toimus mõned aastad tagasi äh, Maroko politsei ja pagulaslaagri vahel. siin on kaks erinevat varianti ja üks pälvib minu toetuse, seal öeldakse, et kaheksakümmend Lääne-Saharalast sai surma selles kokkupõrkes politseiga. ja eh, see kohtuprotsess, mis pärast toimus, oli absoluutselt eh, ebaõiglane, eh, sest et äh, kuulati ainult tõendeid, mis äh, esitas Maroko pool. ja äh, inimõiguste puhul ei tohi niimoodi asjale läheneda. tsiviilelanikud avaldasid meelt ja Maroko politsei ja julgeolekujõud sekkusid jõuliselt, inimesed said surma ja pärast seda toimub kohtuprotsess ja räägitakse meeleavalduse autoritest ja nii edasi. nüüd härra Pantseri sõnavõtt, enesemääramise nõue. kui see ei ole teostatav, siis tuleb üle vaadata. see asi ei ole aktsepteeritav palestiinlased siis peaksid aktsepteerima Iisraeli okupatsiooni, sest eh, nende enesemääramine ei ole saavutatav või kuidas nii paljudes maailma osades. meil on põhimõtteline õigus, õigus enesemääramisele ja kui vastuseis on kestnud liiga pikka aega, kas siis see vastuseis eh, ei ole enam eh, õigustatud või kuidas? ja just sellepärast rahvusvahelised organisatsioonid, ÜRO, Euroopa Parlament, rahvusvaheline kohus on alati toetanud seda põhimõttelist õigust enesemääramisele. proua Neits soovib ka lühidalt sõna. ma räägin väga lühidalt. ma ei nimetaks nüüd seda, mis selle ajutise põgenike laagriga juhtus, ma nimetaks seda eh, nüüd õnnetuseks, aga eks see on eh, nüüd sõnastuse valik. kuid eh, see igatahes mm, see põgenike laager vastas sel hetkel Maroko seadustele. lubage mul palun rääkida. ja paljud meie endi koduriikidest juhtusid samuti, sellised asjad juhtusid samuti ja, ehm, näiteks äh, sõjaväetribunalides. alles äh, viimastel aastakümnetel on need asjad muutunud e,. ning äh, see oli avalik kohtuprotsess, seda jälgisid mitte ainult Maroko Inimõiguste Komisjoni liikmed, vaid ka rahvusvahelised vaatlejad kes eh, üldjoontes eh, ütlesid, et nad on eh, rahul sellega, kuidas see protsess toimus. ma rääkisin sellest ka Maroko Inimõiguste Komisjoni aseesimehega. Maroko valitsus otsustas, et alates nüüdsest seadust muudetakse ning, ning selliseid, selliseid protsesse ei arutata ennem sõjaväetribunali poolt Marokos, seda peaks samuti ütlema. suur tänu. aga ma tuletaksin meelde veel järgmist, härra Panserilt ka sõna, aga tuletan meelde, et me ei tohiks uut arutelu selle arutelu raames jälle algatada. aga härra Panseri, palun no,. Presidente, se lei non consentiva la replica, io non... No, no, okay kui te ei luba mulle vastust esitada, siis eks äh, ma ei esita kuid tahaksin öelda, et ei tohi eh, nüüd eh, õigusnorme omavahel segi ajada, sest eh, sest õigusnormidest peavad kõik kinni pidama ka poliitilise protsessi puhul. peame vaatama, millised rakendust leiavad vastavalt seadusele. siin on ju tegu parlamendiga ning peame selgeks tegema, milliseid poliitilisi lahendusi Eh, on eh, võimalik eh, eesmärkide saavutamiseks kasutada. kui me seda ei tee, siis me satume ummikusse ja võtame muudkui aina uusi resolutsioone vastu. ÜRO on juba kõik ära öelnud, meil piisab sellest, kui me räägime ÜRO raportist, kui me soovime kaugemale minna, kui me soovime pisut silma paista, peaksime me äh, Äh, aktsepteerima ka seda, et kõikide seisukohad on väärtuslikud, kui soovime pisut kaugemale võtta, minna. Äh, muidu pole meie arutelul mingit mõtet oh,. <clears throat> nüüd välisteenistus, palun uh,. Thank you, Mr Chair. suur tänu. E, ja e, loomulikult kordan üle kuivõrd kesksel kohal on inimõigused kõikides Euroopa välisteenistuse tegemistes ja Euroopa Liidu suhetes kolmandate riikidega. ja meil on kaks märkust kompromissi kolmkümmend kuus teatud aspektide kohta. see on siis lõige nelikümmend. esimene puudutab Äh, õigustarituse arvamist, äh, mida siin tsiteeritakse, nimelt ÜRO õigustalitus. Äh, ja eelmises lõikes ja see on siis kakskümmend viis numbri poolest, öeldakse, et kui edasine eks lääne Saharas toimuv ehm, maavarade ekspluateerimine hakkab ehm, kahjustama sealse rahva huve, siis ja nii edasi, mis tähendab, et eh, siin ei ole välistatud seda, et eh, administratiivvõim võib seal seaduslikult äh, maavarasid kaevandada, küll aga ei tohi teha seda ebaseaduslikult. ja nüüd põllumajandussaadustega kauplemine seal piirkonnas. Euroopa Parlament oma deklaratsioonides ja resolutsioonides aastast kaks tuhat kuusteist veebruarikuust, kui ta rääkis põllumajanduskaubandust, siis põhimõtteliselt oli nõus kohaldama eh, neid põhimõtteid ka Lääne-Saharale, eh, aga seda tingimusel, et sotsiaal- ja majanduslikud tingimused, mis Euroopa Liidu ja Maroko vahel on kaubanduse ja põllumajanduse vahel sõlmitud, oleksid täidetud. ja läbivaatamine toimub põllumajanduse peadirektoraadis järgmisel kuul ning see läbivaatamine puudutab ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kalandusprotokolli ja äh, ka sealgi ei ole teemaks mitte Lääne-Sahara hõlmamine, vaid tingimused, millistel seda protokolli kohaldatakse ka Lääne-Sahara piirkonnale. Äh, parlament jah, on jälle palunud, et majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnamõjud äh, oleksid põhjalikult läbi hinnatud, kui hakatakse uut protokolli sõlmima Marokoga. nii et sellepärast me arvame, et järelduses on üks probleemne element, see on siis kompromissis kolmkümmend kuus, siin lähtutakse sellest eeldusest, et tingimustest ei ole kinni peetud. et ressursside, maavarade ekspluateerimine on toimunud Lääne-Sahara elanike huvide vastaselt. ja sellest eeldusest lähtudes nüüd öeldakse, et kogu tootmine, kaevandamine e, juba rikub rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja lepingut meie ja Maroko vahel. ma tänan, härra Tännok, kui te soovite midagi nüüd lisada omalt poolt uh,. Well, um jah, mul on siin tunne, et me siin teeme ringe, ringe. Need esialgsed argumendid kõlavad jälle ja nüüd te saate aru, miks on olnud tõesti suureks väljakutseks see raport. neliteist aasta olen ma siin parlamendis olnud ja see on üks raskemaid, aga ma alustaks sellest, et ütleksin, tegemist on eh, libe komisjoni aruandega ja mitte ahveti komisjoni aruandega, mis rahvusvahelist õigust peaks käsitlema ja konfliktide lahendamist, vaid tegemist on inimõiguste teemaga ja nüüd ma võtaksin läbi eh, kolleegide ja variraportööride kommentaarid. härra Ratta, teile ma pean ütlema, et tõepoolest, me ei ole piisavalt piisavat tähelepanu pööranud naiste tervise teemale. ma isiklikult ei tahaks siia reproduktiivtervise eh, mõistet sisse panna, nagu proua Nielsen soovib eh, aga see on süümeküsimus ja seondub abortidega ja nii edasi ja see minu arvates ei ole inimõiguse küsimus, teised fraktsioonid võivad muidugi sellise muudatusettepaneku teha, aga mina ei soovi seda siia raportisse kirja panna. nüüd teised teemad eh, Äh, nüüd äh, need leskede äh, sundabiellumised, aga ma leian, et see on kultuuriliselt liiga delikaatne teema, et selle käsitleda siin ja mõned isegi ei tea, mida see täpselt tähendab ja peavad hakkama sõnastikus järgi vaatama neid mõisteid. aga jah, orjapidamine. ja ma ka oma sissejuhatuses rääkisin sellest, et Mauretaania ja Mali puhul on see reaalsuseks ehkki kohalikud ametivõimud seal seda ei tunnista. nüüd Lääne-Sahara. E, te ütlesite, et te tahate kolmkümmend neli ja kolmkümmend kuus tagasi võtta. E, ma olen üritanud e, mitte olla väga erapoolik siin ja ei ole tahtnud siin pooli, poolte seisukohti võtta, see enesemääramise põhimõte ja territoriaalse terviklikkuse põhimõte Äh, teema on jah, minu sõnastused siin üsna äh, üldsõnalised, sest ma ei tahtnud siin selle küsimusega rappa minna. nüüd kalandusteema jälle Milan Monni poolt öeldu, ma mõistan, äh, samas jälle väga teravad arutelud on selle üle olnud ja härra Milan Mon on ka tunnistanud, et neil on suur huvi kalanduse vallas selle teema vastu ja nelikümmend aastat Äh, tagasi, selle teemaga ei tegeletud korralikult, nii et mm, ma arvasin, et võib-olla saaks seda siit vältida, siit tekstist. ja suur enamus siin parlamendis ei, on selle vastu, et äh, mis on kirja pandud Euroopa Liidu Maroko kalanduslepingusse, ehkki see on läbivaatamisel. ja nüüd mm, Äh, see maavarade kaevandamine, ekspluateerimine, see, mis äh, siin öeldi, mina ei ole jurist, kui õigustalitus arvab, et see, kuidas ma nüüd sõnastasin selle teksti osa, äh, on seadusega vastuolus, siis parandage mind. härra Laki, jah jälle samad argumendid ainult teise külje pealt, kolmkümmend kuus ja nelikümmend üks olid artiklid, mille kohta teie sõna võtsite ja proua Veeber, jah, mul on kahju, et ALDE võtab kolmekümne teise muudatusettepaneku tagant allkirja maha, jah, ja jälle see reproduktiivtervis, sellest ma juba rääkisin, ja tahan rõhutada veel kord, et see ei ole rahvusvahelise õiguse alane raport, vaid see on põhiõiguste, inimõiguste raport aga see muidugi kattub ka rahvusvahelise õigusega. proua Neits, jah, delikaatsed teemad, mis te tõstatasite, aga see raport ei sea eesmärgiks lahendada see väga vana konflikt, see jääb raportist välja. nüüd kompromiss kolmkümmend neli, jah, inimesed, kes said hukka selles meeleavalduse mahasurumisel, olen nõus selle arvuse sisse panema, härra Pantseri, teid ma tänan väga, teie teate selle piirkonna kohta rohkem, kui mina tean. aga ma pean härra Lakiga nõustuma, et enesemääramist ei saa siit välja jätta sel põhjusel, et see ei ole kohe saavutatav. jah, kas riigi staatus või mingisugused muud variandid enesemääramisel, see on osapoolte kokkuleppel Eh, viisteist tagasi Ida-Timorit arutati siin parlamendis ja kui me oleksime eh, timorlaste eh, enesemääramisõiguse tookord kõrvale heitnud, siis ei oleks neil seda Indoneesias. sama puudutab teisi piirkondi ka Aafrikas, nii et territoriaalne terviklikkus ja teiselt poolt enesemääramine on väga tähtsad põhimõtted ja neid tuleb alati väga põhjalikult analüüsida sisuliselt ja milline peale jääb, kumb peale jääb, see kõik oleneb olukorrast. ja Milan Mon, ma rääkisin juba kalanduse teemast, seda ei saa päris välja jätta, aga kindlasti ei ole see peamine siin. aga keegi pea ei rääkinud ülejäänud Sahelist et räägite ainult Lääne-Saharast. Äh, härra Arlaki, ma arvan, teie saite valesti aru. Äh, ka mulle alguses räägiti valesti. selle raporti äh, käigus me oleme põhjalikult asja uurinud ja algas ettepanek Lääne-Sahara ette kohta raporti ka teie fraktsioonilt ja mina kuulsin sellest esimest korda siis, kui juba see teemaks võeti Sahel ja Lääne-Sahara oli enne rünnaku alla sattunud ja siis öö, eh, otsustati eh, naasta võtta ainult Lääne-Sahara, siis tagasi naasta Saheli juurde. ja öö, eh, nüüd on, alustati siis Lääne-Sahara teemast selle raporti puhul. kõik tahtsid teha seda raportit, aga siis selgus, et see on väga keeruline ja lobigrupid tegid, tegutsesid aktiivselt. nii et tulemus on nüüd siin. suur tänu, sellega on meie arutelu sel teemal lõppenud ja nüüd saame järgmise päevakorrapunkti juurde minna ma tahaksin ühte asja komisjoniga selgitada. milline on komisjoni seisukoht? This... kui selle sõnastuse asemel seni, kui see vastuolu on lahendamata, seda, seda, siin te peate silmas kogu konflikti, kui öelda nüüd, et kui aruandlus ei ole lõpule viidud ja kui ei ole Lääne-Sahara elanike huve korralikult silmas peetud, kui sellised sõnad siia sisse panna, kas siis te jääksite rahule selle tekstiga, palun selgitage. ma pean seda sõnastust koos õigustalitusega analüüsima. nüüd läheme edasi järgmise küsimuse juurde ja vahetame arvamusi eh, Sima Pahusiga, kes on ÜRO arenguprogrammi UNDP Araabia riikide büroo direktor ja samuti on eh, ase peasekretär eh, ta on suurepärast karjääri teinud Jordaanias ja e, nüüd on kaheksateistkümne UNDP büroo eesotsas Araabia riikides. ja meie muidugi oleme väga mures selle pärast, mis praegu toimub, eriti Süürias ja millist mõju avaldab sealne olukord ümbritsevatel riikidel, me teame, milline olukord seal, me oleme seda arutanud ja me palume nüüd, et teie jagaksite oma seisukohti meiega ja mida te arvate, peaks ette võtma? E, e, teisteski tähtsates riikides nagu Egiptus, Tuneesia, Liibüa ei ole olukord sugugi e, stabiilne, terve rida probleeme on nendegi riikidega ja paraku on nad kõik omavahel seotud. nii et ma palun, et te umbes kümne minuti jooksul räägiksite nendest asjadest meile ja siis juba peame dialoogi kolleegidega, palun. Thank you, Mr Pas-. ma tänan, lugupeetud saadikud, ekstsellentsid, mu daamid ja härrad, tere õhtust kõigile. mul on suur heameel siin olla ja mina olen pärit piirkonnas, esindan piirkonda, mis täna on kriisis, nagu te kõik teate. ma esindan ka ÜRO ühte agentuuri UNDP-d, ÜRO arenguprogrammi, kes teeb oma parima, et seda piirkonda aidata inimväärikuse demokraatia poole teel. nagu te teate, üle kolme aasta tagasi Araabia rahvas astus julge sammu demokraatia ja inimväärikuse poole, inimesed läksid tänavatele, et oma tulevikku kujundama hakata. Nad olid eh, tööpuuduse vastu, vaesuse vastu. Eh, mehed, naised, noored eh, tulid kokku tänavatele ja astusid välja selle saatuse vastu, mis neil oli määratud ja see inspireeris kogu piirkonda, kogu maailma, mis seal toimus. inimesed seisid uhkelt uue äh, kodanikkonda kuulumise tundega, nad seisid parema elu eest, see oli käeulatuses, tundsid nad, aga täna äh, on jälle paljud sattunud meeleheitele, me näeme, kuidas vägivald on pead tõstnud Egiptuses, Tuneesias, Liibüas, Jeemenis ja loomulikult Süürias. Süürias me näeme, kuidas inimesed hukkuvad hukkuvad kümned tuhanded, kuidas miljonid põgenevad, inimkannatused Süürias on kohutavad, sada tuhat meest, naist, last on hukkunud, üle kahe miljoni on põgenenud Süüriast, neli miljonit on sisepagulased, terved külad on hävinud, koolid, haiglad maatasa tehtud, on vaja poliitilist lahendust kohe Süüriale ja on vaja kohe hakata äh, taastama seda riiki, aga see on ennekõike Süüria kätes, samas on vaja äh, ka anda väljavaated naaberriikidele ja kogu piirkonnale. kriis Süüriasse paneb suure surve Jordaaniale, Liibanonile ja ka viimati Iraagile. Need riigid on vapustatud ja vajavad suuremat toetust rahvusvaheliselt üldsuselt. Jordaania, Liibanon, Iraak tunnetavad seda, et liiga palju on nende territooriumil Süüria pagulasi ja et nende ressursid on ammendumas. kui me vaatame eh, Araabia maailma, siis näeme seal kahte nägemust tulevikust, üks on vabaduse, demokraatia, inimväärikuse tulevik ja teine on meeleheitest tulvil tulevik. milline nägemus jääb peale meie ja teie UNDP vaade on, et kõik sõltub jätkusuutlikust arengust ja kuidas me suudame selle tagada selles piirkonnas. ülestõusud ise näiks olevat puht bio, poliitiliselt pealispinnalt, aga tegelikult on selle juured selle piirkonna elustandardi suures halvenemises. vähenenud on tööhõive, noored rändavad välja, majandus on halvas seisus ja see lisaks veel veenappus, kliimamuutused, toiduainestega varustatuse kindlusetus ja väga suur vaesus, väga suur noorte osakaal, Somaalia, Jeemen, Liibüa osad äh, annavad äh, kahuriliha sõjalistele rühmitustele. ja on vaja nüüd, et olukord pöörduks. Äh, tähtis on, et et Araabia piirkonna tulevik oleks rahumeelne, aga kui me vaatame minevikku, siis ükski üleminek selles piirkonnas ei ole olnud sujuv ega kiire ja ükski revolutsioon ei saavuta edu, kui ei ole kaasatud kõik ühiskonnakihid. ja me ei tohi kahe silma vahele jätta teisigi puudusi, mis on tunnuseks sellele piirkonnale, näiteks teadmiste napp lõpus samuti eh, naiste ja tütarlaste ebavõrdsus, eh, õiguste puudumine, inimõiguste puudumine, halvad valitsemistavad. ja tähtis on, et sõlmitaks uus sotsiaalne leping elanikkonna ja eh, võimude vahel, et paraneks elukvaliteet ja vabadused. UNDP ÜRO arenguprogramm teeb koostööd kõikide osalistega Araabia riikides ajal, mil neil on niivõrd palju abi vaja. me loome alused rahule ja julgeolekule, heale valitsemistavadele ja rahva osalusele ühiskonnaelus ja me viime lõpule ka aastatuhande arengueesmärkide saavutamata eesmärgid ning mõtleme selle peale, mis peab toimuma pärast aastat kaks tuhat viisteist arenguagenda vallas. me töötame ka reformide nimel, et sotsiaalne heaolu paraneks seal ja sotsiaalmajanduslikud võimalused suureneksid. näiteks Tuneesias me oleme andnud toetust valimiste läbiviimiseks ja konstitutsiooniliseks arenguseks ning õigusriigi edendamiseks Egiptus. UNDP toetab neid protsesse, mis toetavad kõikide elanikkonnakihtide huve ning oleme seadnud oma jõupingutused kõige vaesematele Liibüas. meie oleme andnud toetust esimeste vabade valimiste korraldamiseks ning naiskandidaatide osalemiseks valimistes. Liibüas UNDP toetas ka konstitutsioonilist protsessi, kaasas kodanikud. nüüd konflikti riikides ja sellest mõjutatud riikides me anname humanitaarabi ja samas toetame neid programme, mis loovad töökohti, tagavad eh, elustandardit ja suurendavad sotsiaalset ühtekuuluvust. nii et humanitaarabi on meil seotud pikaajalise arengu abiga. me toetame selles piirkonnas ka nende riikide stabiliseerimise nimel nagu Jordaania ja Maroko nad ei ole veel sattunud konflikti ja loodetavasti nii ka ei juhtu. ja me e, loome teekaarti nende kaudu kogu piirkonna stabiliseerimiseks. väljakutsed on suured ja poliitilised lahendused, demokraatia, noorsoole võimaluste loomine, et nende häält ka kuulda võetakse ühiskonnas on kõik väga aktuaalsed teemad, me eh, käsitleme naiste olukorda selles piirkonnas. Eh, samuti seal on tagasiminekut näha ja eh, inimõigused muidugi ja mitmekesisuse austamine, head valitsemistavad Eh, meil on hea meel, et meie partneriks on Euroopa Liit ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid üksikuna. me usaldame eh, teie valitsusi ja kodanikuühiskonna ja nad on meie nõustajateks tähtsates küsimustes. meil on juba pikad kogemused sellega, kuidas kiire mõjuga programme käivitada stabiilsuse ja konfliktide lahendamise eesmärgil. Euroopa Liit on meil olnud siin tähtsaks partneriks ja toetanud meid sellel kriitilisel ajajärgul. üheskoos me töötame muutuste nimel selles piirkonnas. pärast teie äh, raporteid äh, me teame, et te olete suur kaubanduspartner sellele piirkonnale inimestevahelised kontaktid. paljud araablased otsivad majandusvõimalusi Euroopa Liidus ja meie töö seal piirkonnas peab tagama, et Araabia noored, kakssada miljonit araablast, kes on alla kahekümne viie aastased, peavad omama samas ka võimalusi kodus ennast teostada ning rahu ja julgeolek, väga tähtsad teemad samas peatastab ekstremism, kui demokraatiat ei ole. me peame toetama araabia rahva püüdlusi, see on pikaajaline protsess, on vaja mõelda mitte ainult kohestele vajadustele, vaid on vaja olla järjekindel ja teha pikaajalisi investeeringuid. Euroopa Liit ja UNDP üheskoos saavad katalüseerida mm, neid protsesse Araabia piirkonnas. Before... Uh, suur tänu. enne kui annan sõna kolleegidele, tahaksin siinkohal ära märkida kolme Djibouti parlamendi äh, liikme kohaloleku härra Pies, härra Diladi ja härra Saik, kes äh, on äh, meiega liitunud Somaalia konverentsi raames, mis peeti eile. härra Pantseri, annaksin nüüd sõna teile. ja siis äh, söör Robert ja siis proua Neits. härra Pantseri, jah, äh, ma teen väga lühidalt, äh, härra juhataja, ma tahaksin teid tänada proua Pahus selle eest, et äh, olete meiega kohtumisele sõitnud, mul on äh, mõned märkused ja paar küsimust. kõigepealt ma olen täiesti nõus äh, sellega, mida te ütlesite. ja olen järjest enam veendunud selles, et me peame suut-, suutma juhtida seda demokraatlikku stabiliseerumise protsessi majanduse arengu ja arengupoliitika läbi, nii nagu te ütlesite. sellepärast, et faktid näitavad seda, et kui inimestel kõht täis ei ole, siis on nendel demokraatiat hinnata väga raske. ja sellepärast on väga oluline, edasimineku saavutamiseks see, et me peame inimesi suunama ja juhtima sellele teele, mis viib nad lõpuks äh, olukorra stabiliseerumiseni ja demokraatiate väljakuju-, kujunemiseni. ja nüüd äh, minu küsimused, ma tahaksin teada, milline on teie hinnang Euroopa naabruspoliitikale, nii nagu me selle oleme nimetanud eriti seda enam enama eest äh, lähenemist. üldiselt äh, inimesed on nõus mõttega, et äh, nende riikide jaoks, kes tahavad demokraatia teel kiiremini edasi liikuda, võiks anda omalt poolt rohkem, aga kas sellega ei kaasne see risk, et me karistame sellega nende riikide kodanikke, kus valitsus on see, kes ei suuda demokratiseerimise protsessi hallata me praegu äh, sõnastame ümber oma poliitikat ja kas teil oleks omalt poolt äh, midagi sinna lisada? teine küsimus, see võib-olla on natukene delikaatne, aga kõikides nendes riikides, kui jätame välja sellised riigid nagu Malaisia, viitan Malaisiale usu küsimustes, tegemist ei ole araabia riigiga, aga kui me jätame välja Malaisia ja need Araabia riigid, kellel on äh, naftavarud, siis üks seisukoht on olnud, et see mõjutab väga oluliselt sotsiaalmajanduslikku arengut nendes riikides. ma ei tea, kas see vastab tõele, aga ma arvaksin, et kui me täies mahus rakendaksime seda mõtet, et põhiseadus on lihtsalt Koraani sõnastus, siis see võib pidurdada arengut. ma ei kommenteeri siin mitte kuidagi religiooni kui sellist, vaid poliitilist neutraalsust kas pole mitte nii, et äh, usuküsimused nendes riikides väga oluliselt mõjutavad äh, arenguvõimalusi? härra Nei-, proua Neits, palun. kas keegi läks saalist välja või? proua Bahus, tere tulemast, suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu eest. see annab mulle ja kolleegidele palju mõtteainest kindlasti kahjuks meil on aega vähe ja sellepärast üritan äh, teha siis nii lühidalt kui võimalik. umbes kümnend tagasi avalikustas ÜRO arenguprogramm äh, ülevaate Araabia inimarengust. see oli väga oluline aruanne, mille panid kokku Araabia akadeemikud, äh, intellektuaalid ja nii edasi. ja kui mul nüüd on õigesti meeles, siis üks äh, selle põhilisi äh, leide oli see autorite arvates, et äh, inimarengu puudujäägi põhjuseid on kolm. nimelt, et on puudu elujõuvast demokraatiast, demokraatlikest struktuuridest. tõsiasi, et naised olid äh, Äh, avalikust elust kõrval ja nüüd mul on peast läinud see, mis oli see kolmas, ütleb kõneleja. aga see dokument on kindlasti äh, meie äh, jaoks olnud väga oluline, nimelt on kujundanud kindlasti meie mõttemaailma kolmanda maailma ühiskondade kohta ena-, nagu te ütlesite, Araabia kevade sündmused äh, tekitasid äh, rahvas endis, aga ka meis äh, tugevaid ootuseid ja võib-olla me ootasime liiga palju, liiga kiiresti ja tegime sellega vea. kui me vaatame tagasi iseenda ajaloole ja revolutsioonidele, erinevatele revolutsioonivormidele Euroopas, üheksateistkümnendal ja kahekümnendal sajandil, siis me saaks ilmselt aru, kui kaua selleks läheb aega, kui palju nendest öö, äh, ähm, õnnetult läbi kukkusid ja kui palju läks aega ja üritamist, enne kui me saaksime üldse rääkida mingisugusest äh, stabiilsusest. ja see on ilmselt ka põhjus, miks liiga kitsas enam enama eest põhimõtte tõlgendus on minu meelest tagasi vaadates ja loomulikult äh, tagasi vaadates on alati lihtsam rääkida, olnud liiga-liiga kitsas. kui me tahame, et äh, ühiskond areneks äh, autoritaarsest režiimist tõelise demokraatiana, siis me ei saagi seda oodata aasta-kahega. selleks läheb palju rohkem aega ja sellepärast ma arvan, et see lähenemine on olnud natukene liiga julm ja kuiv, kui lubate. ja kui äh, ma osalesin Egiptuse rakkerühma loomisel kaks äh, aastat tagasi, olime tunnistajaks sellele, kui raske on tingimuslikkuse mõistet selgitada Egiptuse rahvale kui te vaatate, mida kirjutas Egiptuse meedia selle peale ja mida nemad selle rakkerühma tee kohta, töö kohta ütlesid, ei viidanud nad öö, hetkeks ka sellele tingimuslikkusele, see pandi lihtsalt kalevi alla. ja lõpetuseks, ja see on üks minu öö, põhiteemasid, nimelt ma olen veendunud, et ükski demokraatia ei õitse ilma toimiva jätkusuutliku poliitilise praktikata. seda on vaja selleks, et luua toimiv poliitiline demokraatia. ja samas oleme me tunnistajaks olnud sellele, et väga paljud rahvusvahelised abiorganisatsioonid, erasektori, riigisektori abiorganisatsioonid ei ole valmis äh, tärkavatele poliitilistele erakondadele toetust andma, sellepärast et äh, nad kardavad, et neid peetakse siis erapoolikuteks ja nad jäetakse, need erakonnad omaette tegutsema ja, ja tegelikult äh, läheb erakondade loomiseks tohutult kaua aega. nii et võib-olla kommenteerite seda viimast märkust, on see teie meelest õige lähenemine ja mida teha? härra Robert. suur tänu, härra esimees sellest ähm, väga huvitavast arutelust, äh, meeliköitvast arutelust tõusetab üsna mitu küsimust ja mõned esitaksin neile. võttes arvesse seda, mida ütles kolleeg demokraatia kohta, mulle tundub, et me oleme natukene Äh, pettekujutelmades ja kinnisidee on meie jaoks see, et demokraatia äh, saavutatakse umbes äh, ülejärgmiseks nädalaks. Ühendkuningriik, demokraatia verstapost üsna tihti, läks tuhat üheksasaja kaheksateistkümnenda aastani, enne kui naised said hääleõiguse ja selliste arengutega peab arvestama. ja teiseks Äh, äkki äh, kommenteerite Araabia liiga tegutsemist, kas äh, tegemist on mõttetu aja raiskamise ja jututoaga või on sellel siiski ka mingisugust mõju võimalik ähm, saavutada, mulle tundub, et see ei ole võimalik. nüüd need tärkavad erakonnad ja nende tähtsus, arvestades seda, et Araabia riikides on noori inimesi rohkem proportsionaalselt äh, Äh, kui ülejäänud maailmas ja paljud nendest noortest inimestest on tööta, nemad kasutavad äh, sotsiaalmeediat ära väga tõhusalt. kas mitte ÜRO ja Euroopa ei võiks mõelda kandidaat Obama seisukohtadele, aga ka president Obama seisukohtadele loomulikult, selleks, et ära kasutada sotsiaalmeedia võimalusi kontaktide loomiseks noorte inimestega, et leida need uued tulevikujuhid äh, kes võiksid need erakonnad, millest me varem rääkisime, luua. nüüd äh, mida iganes inimesed arvavad äh, katolikust kirikust, äh, siis tegelikult üks asi on nendel küll hästi, nimelt neil on üks paavst seal eesotsas, kas Araabia maailmas on taolist paavsti sarnast välja pakkuda kes äh, suudaks äh, kokku võtta sunnid ja šiidid, olla nende ülene, äh, nemad on ju väga paljude tänaste raskuste taga. suur tänu, sõõr Robert. doktor Siima, kas keegi soovib veel sõna? siiski proua Koomes, vabandust. suur tänu, härra esimees. proua Pahus, suur tänu selle väga huvitava sõnavõtu eest. mul oleks omalt poolt esitada mõned küsimused. üks mineviku probleemidest on olnud, vähemalt siis, kui me oleme eh, külastanud projekte, mida Euroopa Liit on rahetanud ja mida ÜRO arenguprogramm on erinevates maailma piirkondades, peaasjalikult Araabia maailmas, näiteks Iraak, ellu viinud siis on üks ähm, peamisi murekohti äh, meie jaoks alati olnud, et äh, UNDP programmide all on Euroopa abi väga vähe näha. võib-olla selleks on erinevaid põhjuseid, nii nagu Iraagis, aga kas on mingisugune poliitika, et takistada Euroopa Liidu nähtavust? kuidas need asjad on selliseks arenenud? ma olen üsna veendunud, et et äh, Araabia ülestõus, Araabia kevad jättis äh, UN, äh, pani ähm, UNDP agentuurid sellisesse olukorda, kus nad pidid hakkama rohkem enda sisse vaatama ja oma tegevust hindama. milleks see on tänaseks tõlgendunud nende riikide puhul, kes mõistagi vaatamata äh, rikkuse tasemele ei ole suutnud tagada enamuse rahva jaoks kõige põhilisemaidki inimõiguseid. rikkad riigid, kus ähm, ei äh, arvestata sugugi riigi juhtimise põhitõdedega, mõtlen siin näiteks Pärsia lahe riikidele ja sealsele inimõiguste olukorrale ja naiste olukorrale eriti mida te ütleksite mõjude kohta? me näeme, et sunni-šiidi konfliktiks on see kujunenud Süürias. enamus araablasi on sunnid, kui mitte kõik. kuid äh, sellegipoolest on väga paljudes Araabia riikides äh, šiidi koda-, äh, šiite. kuidas see kõik mõjutab UNDP tegevust? Äh, seda, mida te teete hea valitsemistava levitamisel ja nii edasi. ja lõpetuseks, me rääkisime hetk tagasi siin äh, konfliktist äh, Lääne-Saharas ja nendest konfliktidest, mis on nii Maroko kui ka Alžeeria jaoks olnud takistuseks paremate suhete loomisel. mõistagi me teame, mida ütleb rahvusvaheline õigus äh, me teame, et see on äh, konflikt, mida praegu jälgib ÜRO, aga kas UNDP saab Lääne-Saharas ka midagi ette võtta? kas seal on üldse mit-, üldse mingisugust tegevust äh, ÜRO arenguprogrammi poolt, äh, mis võiks näiteks aidata hinnata neid lepinguid, mille näiteks Euroopa Liit on sõlminud Marokoga? kas need lepingud üldse rakenduvad äh, rahva kasuks või vastupidi, on hoopis rahvale kahjuks ja ei rakendu. suur tänu, doktor Bahus, sõna on nüüd siis teil. suur tänu. Teie küsimused, teie märkused on omavahel üsna tihedalt seotud ja ma üritan nendele vastata ka niimoodi äh, seostatult. esimene teema Euroopa naabruspoliitika enam enama eest. kui me seda poliitikat praegu äh, vaatame, siis on selge, et äh, tuleb äh, iseenesestmõistetavalt tänasel päeval muuta seda, kuidas me oleme suhelnud Araabia riikidega, sellepärast et Araabia maailm on muutunud. kui me jälgime lihtsalt enam enama programmi sätteid, siis äh, Äh, nagu te täiesti ütlesite, me karistame teisi riike, kes äh, sellele teele ei ole asunud. võtmeks siin on kindlasti see, et me peame keskenduma jätkuvalt inimõigustele, vabadustele ja äh, kodanikuühiskonnale. me peame tagama seda, et kõik need elemendid on kaasatud meie tegevusse kõikides Araabia riikides ja et Euroopa Liit, ÜRO ja teised partnerid toetaksid kõiki riike olgu siis selle koostöö eest vastutavad valitsusüksused, vabaühendused, vabakonnad. me peaksime olema kohal kõikides riikides. probleem on minu jaoks täna see, et enamus Araabia riike eh, olukorras, kus küll Ähm, juhtkond on vahetunud, äh, on muutunud ka mentaliteet. kõik Araabia tänased juhid on need, kes teavad, et need inimesed, kes on täna tänavatel, äh, äh, kukutasid eelmised valitsused ja võivad teha sedasama ka nendega, kui nad rahva ees ei ole vastutavad ja seega on nad natukene ettevaatlikumad, suhtuvad tõsisemalt oma rahva vajadustesse, nii palju kui see on võimalik. ja tahaksin öelda, et üks viis tööd jätkata on jätkata tööd ka ähm, riikide juhtkondade tasandil, teha rohkem koostööd parlamendisaadikutega, noorsoorganisatsioonidega. miks? sellepärast, et me peame tagama, et me kõik mõistame, mis on inimeste seisukohad, millised on nende tegelikud vajadused ja millised on nende riikides muutuvad olud nüüd demokraatia osalus ja poliitiline aktiivsus, minu meelest üks kõige olulisemaid küsimusi, millele me peame tähelepanu pöörama, on haridus Araabia maailmas. seda sellepärast, et kõigepealt on tõsi, et äh, järjest rohkem inimesi käib koolis, aga kvaliteet on kõikides Araabia riikides, ülikoolides ja tavakoolides nõrk ei ole mitte mingisuguseid õppekavasid, äh, äh, mis hõlmaksid ka demokraatiaõpinguid äh, nendes riikides. tegemist on patriarhaalsete ühiskondadega, kus demokraatia kui selline ei ole tavapärane. lisaks sellele noorsugu veel kuni alles hiljutise ajani ei ole olnud eraldiseisev tunnustatud grupp, vaatamata sellele, et noorte hulk proportsionaalselt on Araabia riikides suurem kui kusagil mujal maailmas ja väga suur osa nendest inimestest on töötaja ja tahavad äh, in, äh, emigreeruda äh,. ma olen teinud väga palju koostööd äh, väga paljudes erinevates tasandite, tasanditel selles Araabia maade küsimustes ja ma ütlen, et noorsoole pöörati tähelepanu ainult siis, kui nad olid juba tänavatel ja kõik Araabia Äh, liidrid ütlesid, et noorsugu ei ole rahul, nad ei ole hästi haritud, äh, haridus ei vasta turuvajadustele ja et üks päev, et sellest kambast noortest inimestest saab noorte inimeste pomm ja täpselt nii see läks, see plomm plahvatas ja seega me peame olema väga ettevaatlikud. võib-olla on praegu liiga raske, liiga hilja täiskasvanuid hakata ümber koolitama, aga kindlasti ei ole liiga hilja keskenduda koolidele, noorsoole, noorsoopoliitikale ja tagada, et need poliitikad on omavahel kõik integreeritud. ma pean tunnistama ka seda, et ÜRO-s te ilmselt teate seda, et peasekretär on ametisse nimetanud äh, noorsoo erisaadiku. see noorsoosaadik äh, on ise ka noor inimene, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa aastat vana ja reisib üle maailma selleks, et edendada seda mõtet, et noored inimesed võivad ka olla osa otsuse langetajatest, võivad olla liidrid, võivad olla osa poliitilisest elust. ta on äh, reisinud üle selle piirkonna ja seni ei ole tema töö veel äh, väga ladusalt läinud. noorsooküsimus äh, päevakordadesse tõstatamine valitsustes on väga vaevaline nii et neid jõupingutusi me peaksime ka toetama nüüd veel, mis puudutab tööd kodanikuühiskonnaga, siis äh, see on muidugi väga oluline. kodanikuühiskond Araabia maailmas äh, on küll juurdunud, äh, aga mitte väga sügavale ja kodanikuühiskonna, valitsuse ja rahva kolmnurga moodustamiseks loomulikult kodanikuühiskonna tärkamine on oluline isu selle järele on tekkinud, mitte sellepärast, et kodanikuühiskonda kui mõistet pole varem tuntud, vaid et nüüd on hakatud seda mõistet paremini tundma ja hindama ja mõistetakse seda, et kodanikuühiskond võib valitsusi öö, oluliselt aidata nende töös. Araabia liiga ma olin Araabia liiga aseesimees veel poolteist aastat tagasi ja ma olen jätkuvalt arvamusel, et Araabia liiga on väga oluline vahend ja oluline üksus, oluline institutsioon, institutsioon, mis äh, võib araabia rahva lootused ja vajadused tuua rahvusvahelisele areenile, aga ka kohalikule areenile. jah, probleeme on võib-olla institutsionaalse suutlikkusega ja muude taoliste küsimustega, aga kõikide jaoks on väga oluline, et me jätkuvalt äh, toetaksime Araabia liigat äh, nende enda jõupingutustes oma rahvaid toetada, äh, nende jõupingutustes välja kujundada mehhanismid majandusliku ja sotsiaalse arengu jaoks ma arvan, et seni, kuni meil ei ole midagi mis seda liigat asendaks eh, ja meil ei ole praegu ja üsna pea ei tule seda, eh, ei peaks me mitte kuidagi õõnestama seda organisatsiooni. me peame tagama selle, et Araabia liiga poliitiline ja sotsiaalne agenda jääb paika. ma olen nõus teiega selles osas, et on neid, kes arvavad, et see asi on läbi kukkunud, mina nende sekka ei kuulu. ma arvan, et Araabia liigal on üsna tugevad hoovad veel, kui te vaatate konflikte üle piirkonnas, siis nendel oli nii mõndagi kaasa öelda. meil on nüüd ühtne esindaja, äh, saadik äh, Süüria jaoks. Äh, Araabia liiga on täna oluline ilma Araabia liiga seisukohata ja resolutsioonideta ei tehta rahvusvahelisel tasandil praegu mitte midagi ja seega on väga oluline toetada, aidata Araabia liigat et aitaksid ka need inimesed, kes arvavad, et neil on abi vaja. meie kavatseme nendeid toetada ja kavatseme teha seda tulevikus. UNDP on selles veendunud, me toetame üldse regionaalsete organisatsioonide toetamist ja me oleme sõlminud koostöölepingu Araabia liigaga selleks, et aidata neid suutlikkuse tõstmisel, äh, kriisi ohjamisel, äh, valimiste vaatlemisel ja nii edasi, nii et Araabia liiga uus agenda peab ka nende töös kajastuma ja kajastuma ka nendes tulemustes, ähm, mida Araabia liiga võib oma partneritele, ÜRO-le, Euroopa Liidule ja teistele organisatsioonidele pakkuda. sotsiaalmeedia nüüd jällegi noorsugu, nagu ma ütlesin, Araabia maailmas on proportsionaalselt äh, noori rohkem kui kusagil mujal maailmas ja loomulikult me peame keskenduma sellele, kuidas nad mõtlevad, äh, äh, mida nad kasutavad, loomulikult nad mõtlevad ilmselgelt teistmoodi kui meie ja me tõesti peame kõigepealt mõistma seda, kuidas nad üldse tegutsevad ja mõtlevad. mul on endal kuueteistaastane tütar iga kord, kui ma talle üldse midagi ütlen, siis ta ütleb mulle, et ema, sa ei saa mitte midagi aru ja teate, lõppkokkuvõttes ma saangi aru, et ma ei saagi aru. ma ei saa aru, mida ta tahab. ma ei saa aru, kuidas nad mõtlevad. me ei saa nende ootustest, lootustest aru, nende maailm on hoopis teistsugune, nendel on arengueesmärgid ka hoopis teistsugused kui meie, kui need, mida meie arvame, et neile võiksid sobida nii et äh, kaasav otsuselangetusprotsess globaalsel tasandil noorsool on väga oluline, nende häält ära kuulata on oluline, nende kaasamine poliitikatesse, programmidesse on väga oluline, koostöö on väga oluline ja nende vahendite kasutamine, nagu ma ütlesin, on väga oluline nendeni jõudmisel. loodetavasti Araabia maailmas tulevad varsti parlamentidesse ka palju nooremad inimesed, inimesed, kes äh, tõesti võivad siis esile kerkida ja, ja kes leiavad toetust äh, selleks, et parlamenti jõuda, et äh, osaleda valimistel, kandideerida ja saada ka valituks. see eeldab meie poolt palju suunamist, äh, koolitamist, demokraatiaalaseid õpinguid on vaja, rahu tagamise alaseid õpinguid, et noored hakkaksid seda kõike mõistma. ma nüüd ei tea täpselt, kuidas ma peaksin äh, rääkima moslemitest ja paavstist. ajalugu on näinud mitut paavsti ja meie piirkonnas on ka palju paavste. aga moslemimaailmas on äh, äh suures au sees seisvaid institutsioone, kellega me peame koostööd tegema äh, Eh, ja keda me peame kaasama kohapealsete probleemide lahendamiseks. sunniitide ja šiitide probleem Araabia maailmas. mina eh, olen ise Araabia maailma kasvandik ja ei ole kunagi tun-, eh, tundnud seda probleemi, ma ei tea siiamaani, kes on sun-, sunniit ja kes on šiit see on, see on tõsine poliitiline probleem, see asi on muutunud tõeliselt poliitiliseks ja me peame olema väga ettevaatlikud selles küsimuses. ma ei väida, et mul oleks vastuseid sellele probleemile. mul ei ole mitte mingisugust lahendust, aga me peame olema väga ettevaatlikud, peame kaasama kõiki oma poliitikatesse, oma arenguprogrammidesse, peame tagama selle, et kõik Araabia ühiskonnasektorid äh, austavad inimõiguseid, austavad vähemuste õiguseid ja tagavad selle, et kõik inimesed võetakse kaasa. me oleme näinud Araabia maailmas teatud sektorite tõrjumist ja nüüd kasutatakse seda ära ehk poliitiliselt äh, teema esiletõstmiseks, aga äh, jõupingutusi tuleb teha palju selle, selliste arengute peatamiseks aga ega tegelikult meil ei ole varem olnud äh, äh, lähiajaloost äh, selliseid näiteid, et sunniidid ja šiidid teineteist tapavad, see on uus fenomen äh,, sellele tuleb läheneda, nagu ma ütlesin äh,, ettevaatlikult, delikaatselt ja eemaldada see küsimus poliitikast tundub, et ma olen vist üritanud vastata nii palju kui võimalik kõikidele küsimustele. suur tänu teile tõesti südamest, äh, et kõigepealt leidsite aega et äh, tulla ja kuulata ära UNDP seisukohad, äh, kuidas me saame koostööd teha, ma tõesti ootan seda koostööd äh, suuresti, eriti naabruspoliitika raames. me peame üheskoos mõtestama selle, kuidas me reageerime uuele reaalsusele Araabia maailmas, millised on uued majandussotsiaalsed prioriteedid Araabia maailmas, suur tänu! Well, we would like to thank you because I think uh suur tänu. ma, äh, suur tänu, te esinesite siin oma kahes rollis. Äh, rääkisite oma kogemustest ÜRO-s äh, ja te samas olete sealt piirkonnast pärit ning te üritasite meie paljusid küsimusi selgitada, mis meie jaoks sugugi selged pole, sest me praegu ju mõistame isegi, kui vähe me mõistame seda, mis seal kohapeal toimub ja, ja mis, millest, mida me kõike veel mõistma peame. suur tänu teile! suur tänu veel kord kõigile! <clears throat> nii, ja nüüd lähme kohe viimase päevakorrapunkti juurde. me esitame nüüd vahearuannet äh, pressiolukorra kohta Türgis ning Euroopa Parlamendi delegatsioon külastas äh, Türgit äh, ja äh, seda delegatsiooni juhatas Jaroslav Valesa. meie seast viis külastas Türgit koos temaga. suur tänu teile, lugupeetud daamid ja härrad, ajutine ehm, delegatsioonis osalesid Euroopa, Euroopa Türgi delegatsiooni liikmed, et uurida ajakirjanike hääletatuse olukorda. põhilisem põhjus oleks see, et ehm, seitse ajakirjanikku oli kohtu alla sattunud selle pärast, mida nad olid kirjutanud ja öelnud. me teame, et teatud põhjustel oli tõesti rikkumised äh, käivitanud, äh, käivitanud kohtuprotsessid, oli see, et tegu oli nii paljude äh, ajakirjanikega, tekitas siiski küsimusi. soovisime näha, kas kohtuprotsessid toimusid õiglaselt ja legaalselt. mingil juhul ei tohiks demokraatliku riigi kodanikult takistada vabalt enda väljendamist sellega seoses oli selle, meie delegatsiooni mure vägagi mõistetav. kohapeal tegime paljusid avastusi, mis äh, toetasid meie muret äh, ajakirjanike ebaõiglase kohtlemise pärast. KCK äh, ja ATTV puhul süüdistati Ehm, ajakirjanikke selles, et nad ehm, organiseeritud koostasid uudiseid terroristide toestamiseks, toetamiseks ning eh, süüdistati neid terroristlike eh, materjalide omamises ning üritati tõestada ka nende ehm, suhteid eh, terroristlike organisatsioonidega. ajakirjanike organisatsioon väidab, et tegu on äh, Eh, kunstlikult koostatud eh, süüdistustega, rõhutades ühtlasi, et eh, ei suudeta tõestada konkreetseid kuritegelikke akte. meie ajutise delegatsiooni eesmärk ei olnud iga süüdistust uurida või tõendeid uurida, vaid me võtsime, kuid me võtsime arvesse, et advokaatide ja inimõiguste organisatsioonide eh, esindajate poolt väljendatud muresid rikkumiste kohta, mis on nii Adat TV kui teiste eh, juhtumite puhul eh, esile kerkinud. näiteks konfiskeeritud raamatuid, artikleid ja fotograafe, mida on mainitud ühtlasi ka süüdistusaktides. teatud uudisnuppude uurimist Eh, ning ajakirjanduse allikate varjamist, seda on nimetatud konspiratsiooniks ning KCK pressijuhtumi eh, puhul süüdistatakse ajakirjanike eh, suhtlemises PKK terroristidega, sellepärast et nad ei teavitanud ehm, kohtumise korraldamist poli-, politseile ja äh, advokaadid vaidlevad selle vastu, ütles, et tegu on äh, ajakirjanduse allikate varjamisega, mida lubab kahe tuhande teise aasta ajakirjandusseadus ning äh, mis puudutab, mis puudutab negatiivsete uudiste edastamist, siis prokurör eh, kirjeldab seda kui eh, riigi kuvandi negatiivset edastamist eh, ja samuti süüdistatakse neid avalike huvide rikkumises. samuti süüdistatakse neid selleks, et demokraatlikku konföderalismi toetatakse regionaalse autonoomia eh, eh, toetamist, eh, toetamine tähendab prokuröri meelest seda, et toetatakse PKK-d. samuti toet-, süüdistatakse kuritegelike sidemetes kuritegelike organisatsioonidega, samas kui tõendid näitavad normaalset töösuht-, suhet ka ajakirjanike vahel või ajakirjanike ja allikate vahel. ning ehm, paljud prokuratuuris uudistused on absurdsed, võttes aluseks erakõnelused. mis puudutab katse Kaabrisi juhtumit, siis äh, advokaat rõhutas, et inimlikult ei olnud võimalik äh, läbi lugeda äh, tuhandeid kõneluste transkriptsioone, mis on tõenditeks kokku pandud kohtumise, kohtumiste nii-öelda ähm, ähm, remargid tõestasid, et kavatsus oli ajakirjanikel kirjutada ähm, raamatud. samas äh, mingeid tõendeid äh, selle, mingisuguseid konkreetseid tõendeid ju tegelikult ei ole. tõendiks on äh, reisid välismaale vi,, viisatemplid ja nii edasi see on väiteks, äh, üritatakse tõestada selle pealt seda, et osaleti KCK kohtumistel näiteks Iraagis, kaitsjad ähm, väidavad, et reisimine on osa kirjanduse tegevusest äh, ning äh, samuti tõstetakse esile vaega jäämise süüdistustes. samuti on küsimuseks tunnistajate olemasolek. meie mm, ajutine komisjon üritab endiselt jälgida ajakirjanike olukorda Türgis ning üritatakse, üritame kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesel semestril oma raporti eh, esitada. meie oma resolutsioonis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillis, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Türgi eh, eduraportis mainib, et ehm, ajakirjanike eh, protsesside ajutised delegatsioonid jälgivad olukorda endiselt ning jälgivad ühtlasi ka Türgi ehm, reforme, mis puudutavad meedia ja sõnavabadust. ajutine delegatsioon on teadlik sellest, et Euroopa Parlament on väljendanud muresid ehm, endiselt kestvate ehm, kohtuprotsesside ning pikkade kinnimisaega, kinnipidamisaegade üle ajakirjanike ajakirjanike kohtuprotsesside juures meid informeeriti selleks, et eh, Türgi terrorivastane, eh, vastased seadused, kui eh, seda kasutatakse kasutatakse täiesti süütute tegevuste puhul, võttes aluseks artiklid kakskümmend seitse ja kakskümmend kaheksa Türgi põhiseaduses eh, piiravad eh, sõnavabadust riikliku ühtsuse ja avaliku huvi eh, kaitseks. meie ajutine delegatsioon meenutab, et, et Euroopa parlament on ennegi palunud Türgi valitsuselt, et, et Ähm, et Türgi seaduseid muudetakse ja võetakse arvesse kohtupraktikat. on välja töötatav, töötatakse välja äh, uusi äh, suuniseid koostöös Euroopa Nõukoguga, võttes aluseks, et oh. inimõiguste kohtu äh, kogemusi me tõstaksime esile, kui palju on eh, esitatud süüdistusi ajakirjanikele, kes kirjutavad kurdide teemast. me, et on, eh, me oleme teadlikud ka sellest, kui eh, suured maksutrahvid on esitatud meedia ettevõtetele erinevatel üles, üle, erinevatel välja mõeldud põhjustel Eh, samuti eh, kasutatakse, eh, esitatakse täiesti alusetuid süüdistusi selliste kohtuasjade, ülespuhutud kohtuasjade edasiviimisel, mis on vastuolus rahvusvaheliste institutsioonide põhimõtetega meie soovime eh, konstruktiivse dialoogi Türgi võimu esindajatega, nagu ma eelnevalt ütlesin, meie delegatsioon eh, kindlasti jälgib eh, kohtuprotsessi ka edasi, meil toimub järgmisel nädalal uus missioon ning esitame kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesel semestril uue raporti yes.. suur tänu. meil on sõnasoovid härra Sofokleus seal Uh, ma ei arvanud, ma kohe sõna saan, aga sellele vaatamata, ütleb härra Tartmut. kolleeg on koostanud väga mõjusa kirjelduse sellest, mis toimub Türgis nende ajakirjanike kohtuprotsesside raamis ja kolleeg väga selgelt ütles, et need kohtuprotsessid ei vasta õig-, riikluse, õiguse mõistmise kriteeriumidele, nii nagu meie neist aru saame. ja väga kõnekas kõik see ja mul on kahju, et siin ei ole rohkem inimesi seda kuulamas. aga mul on järgmine küsimus, miks kolleegid jätkuvalt peavad kinni müüdist, et Türgi riigina ja eriti Erdogani valitsemise ajal toetab neid samu väärtusi, mida meie toetame Euroopa mandril. Türgi ei ole Euroopa riik. neli aastat, mis ma siin olen olnud, on väga palju räägitud väärtustest, eh, demokraatlikest väärtustest. Ühendkuningriik tõi demokraatia eh, maailmale ja eh, ma ei tea, palju mul nüüd aega on antud, aga ma tahaksin mõned isiklikud mõtted teiega jagada. Uh, üks minut. Äh, need, et neid väärtusi jagavad kõik liikmesriigid. Äh, hea küll, aga Türgi neid ei jaga, sugugi mitte. ja ma arvan, Türgile tuleb ka selgelt teada anda, et läbirääkimised Euroopa Liiduga liitumiseks, äh, arvestades, milline on olnud Türgi riik, Slovakkia valitsuse käitumine ei oma mingeid väljavaateid ei praegu ega mitte kunagi tulevikus. ja väga selgelt tuleb ka öelda, et liitumiseelsed toetused, mida on Türgile makstud, tuleb lõpetada. ja näiteks toiduainete treilereid, mida varem Ühendkuningriigis toetati. Neid toet-, vabandust, Ford Transit, mida varem toetati, valmistati meil Ühendkuningriigis, nüüd valmistatakse Türgis. aga Türgi, see on riik, kes oma väärtustelt poolest on midagi hoopis teistsugust kui Euroopa Liit ja ma loodaks, et minu peaminister ei lähe enam Istanbuli ega peaks seal selliseid kõnesid, et tema nagu ta peab ja ütleb, et ta on vihane, kui ollakse vastu Türgi liitumisele. mina olen vihane sellepärast, et meie mm, peaminister rahvusvahelisel areenil selliseid asju räägib ja lõpetuseks minu viimane lause Euroopa Liit väidab, et tal on väärtused, aga kui ta nüüd tahab, et teda tõsiselt võetaks nende väärtuste kaitsjana, siis ta ei saa ei praegu ega mitte kunagi kaaluda Türgi liitumist Euroopa Liiduga ja ma tänan kolleegi väga selge ettekande eest. Äh, ma olen sunnitud äh, üle kordama there said, well, my first mistake was generosity. minu esimene viga oli suuremeelsus. ei, teil on loomulikult õigus teie seisukohtadele, aga eh, üks minut, selle asemel kolm minutit, me ei tahtnud siin arutelu korraldada, härra Sofokleus. Καταρχάς Θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω με μία θέση. Suur tänu. Ma sooviksin kõigepealt eh, väljendada ühte soovi. Türgi peab leidma enda koha eh, Euroopa Liidus. Ütlen, et see on soov. Miks ma ütlen, et see on soov? Sellepärast, et äh, mõttes selle peale, mis on selles raportis öeldud, mis on tänasel päeval siin saalis öeldud, kuni tänase päevani Türgi ainult šantažeerib Euroopa Liitu. ühest küljest öeldakse, et soovib Euroopa Liitu kuuluda, teisest küljest ei respekteeri Euroopa Liitu, ei respekteeri Euroopa institutsioone, ei respekteeri Euroopa kultuuri ega ajalugu hmm Äh, ja ei respekteerida ka rahvusvahelist õigust. minu meelest on täiesti uskumatu, et riik, mis soovib kuuluda Euroopa Liidu, ei respekteeri pressivabaduse õigust. see on lahutamatu osa äh, äh, igas riigi õigusest, mis tahab kuuluda Euroopa Liitu. nüüd, mis puutub, mis puudutab nüüd ajakirjanike kaitsmist, siis Äh, on äh, siis üks vabandus on öelnud, et äh, Türgis on kõige, maailmas kõige rohkem ta ütleb, et Türgile kuulub kahtlane au omada kõige rohkem ajakirjanikke, kes on arreteeritud. nii et see on otsene rünnak ajakirjandusvabandusele, mis teistes riikides juba aastaid juba eksisteerib. rääkimata tsensuurist, mis no täiesti selgelt olemas on, nagu siin komisjonis korduvalt öeldud on ning ma tahaksin öelda, et kõige, kõige suurema arva vangistatud ajakirjanikke eh, on Türgis ja see aina kasvab. mis puudutab ajakirjanikku Rohad Eksmessin, ta eh, eh, te, te peksti jõhkralt läbi teda eh, esitleti kui eh, varast, kui eh, röövlit. samas, kui tema ainus süü seisnes selles, et ta ütles avalikult seda, mida ta mõtles ja seda raadios. Chairman um,, as you know I. jah, mina võtan nüüd sõna Türgi sõbrana. ja mulle valmistab suurt meelehärmi see, et meedia saatus Türgis on viimasel ajal muutunud niivõrd ohtlikuks, mitte ainult need kohtuprotsessid ise eh, ei anna tunnistust sellest, me kuulsime just äsja raportit selle kohta. aga nende kohtuprotsesside mõju on ka väga oluline arvestada ja me peame siin parlamendis kõigil sellel silma peal hoidma. härra Erdogan ja valitsev partei on väga suure surve pannud ajakirjanikele ja meediakanalite omanikele ja tsensorlus tugevneb. E, ja e, üha erapoolikumaks e, muutuvad ametlikud kanalid nii et see eh, pluralism, mis väga aktiivses eh, Türgi pressis varem oli, on kahanemas ja kadumas ja öö, eh, see, mis toimub Türgi protsessidel mõjutab Türgi igapäevaelu. vabad meediakanalid on muutunud valitsuse sihtmärgiks ja veel üks kahetsusväärne asi on, et peaminister Erdogan näikse panevat lugusid sokutavat ajakirjandusse mõned neist on lausa absurdsed. näiteks süüdistused Iisrael oli Kairo äh, riigipöördekatse taga ja äh, siis hakkab ise uskuma neid lugusid, mis ta on sokutanud massiteabevahenditesse. ja see on tõeliselt ohtlik ja ei ole sugugi vastavuses demokraatia põhimõtetega. proua Flotre, palun, üks delegatsiooni liikmeid. mikrofon palun proua Flotole. mikrofon palun Oh, bah, normalement ça marche. Oui. Euh, de... väga halvasti on kuulda, proua Flootret. miks meil on vaja ad hoc delegatsiooni üldse olnud? sellepärast, et meil on tehniline probleem, me lihtsalt ei kuule. Would you move to another mic? proua Flotrale palutakse minna teise mikrofoni juurde. ma tuletan siis meelde lühidalt, et see ad hoc komisjon äh, oli tegelikult tulemuseks minu fraktsiooni ühele muudatusettepanekule poolteist aastat tagasi. tollal me tundsime väga suurt muret pressivabaduse pärast ähm, Türgis ja üldse sõnavabaduse pärast äh, Türgis ja delegatsiooni äh, liikmeks, äh, eesmärgiks ei olnud sugugi see, mida ütlesid mõned äh, kolleegid, et äh, Türgi ametivõimude kohtusüsteemidesse sekkuda või mis iganes, see ei ole üldsegi see, mida teeb meie delegatsioon äh, härra Valesa juhtimisel, vaid me tahame mm, rõhtu asetada sellele, kuidas me jätkuvalt hoiame silmas äh, pidevalt ja jätkuvalt seda põhimõttelist ja väga olulist küsimust, see on ju ometigi demokraatia nurgakiviks sõnavabadus ja pressivabadus mis äh, vaatevinklist äh, ja millise perspektiiviga? loomulikult äh, selleks, et nii hea soovitus kui võimalik koostada ja selleks, et aidata neid, kes panustavad äh, Türgis pressi mitmekesisusele ja professionalismile. ja loomulikult me tahame teha oma soovituse ja sellest vaatevinklist ma ütleksin, et äh, need märkused, mida on teinud mõned äh, kolleegid, panevad mind kahjatsema seda algatust üldse sellepärast et äh, mis on meie ülesanne praegu? meie parlamentääridena peaksime mõtlema sellele, et mida me suudame saavutada nendele, nende inimeste jaoks, neid inimesi on väga palju, neid inimesi on iga päev järjest enam ja enam Türgis, kes tulevad tänavatele demokraatia, õiguste ja pressivabaduse eest see raport minu meelest viitab väga olulistele küsimustele, kuigi tegemist on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aruandega, loomulikult vahepeal on väga palju äh, muutunud, äh, näiteks vastu võetud neljas äh, justiitspakett, aga loomulikult on oluline ka kurdide küsimus, sellepärast et kurdi küsimus ja äh, terrorivastase seadusandluse julgeoleku pool äh, kurdide vaatevinklist vaadates on see küsimus, mis on kõige rohkem viinud probleemideni ajakirjandusega. PKK protsess on see, mis peab olema meie tähelepanu keskmis, keskmes igal hetkel, mida teha selleks, et seda rahuprotsessi toetada. see on see küsimus, mida kallid äh, parlamendisaadikud äh, peame me iseendale esitama. ja veel, ja seda teeme järgmise delegatsiooni kohtumisega Äh, peame mõtlema sellele, et mis seda, millist mõju omandas see Keisi pargi sündmus, mida see on tähendanud äh, pressiolukorra jaoks Türgis. ma, ma räägin tõesti väga kiiresti, aga terve meedia nelja-viie-kuue päeva jooksul vaikis äh, sellest, mis seal toimus ja ülejäänud telekanalid kogu aeg kakskümmend neli tundi näitasid seda, mida nägime ka meie, et inimesed on tänaval äh, Äh, mida seal tegi politsei ja nii edasi, nii et manipulatsioon on täielik. Äh, me näeme seda, et informatsiooni äh, töötlemises on kvaliteedist puudu, sõltumatust on puudu ja see on kõige olulisem küsimus ma ei tea, kelle lobi tulemusena seda tehti, aga meie jaoks, parlamentääride jaoks küsimus on äh, Äh, väga oluline, nimelt, et äh, autonoomseks peab muutuma press ja meedia. Äh, Türgis tuleb tagada nende kutse kvalifikatsioon, tuleb ajakirjanduse, ajakirjandus kui elukutse jalule seada Türgis. väga paljud ma lepitan kohe, seisukohad lähevad väga, üks isik on olnud äärmiselt problemaatiline, nimelt peaminister äh, Äh, kelle osas arvamused lähevad lahku. peaminister on teinud äh, sellist vandenõulikku äh, kampaaniat pressis ja avalikkus on saanud aru sellest, et see on viinud selleni, et press ei ole vaba, pressil ei ole kvaliteeti ja see peab olema meie peamine mure nädalatel ja kuudel, mis nüüd järgnevad. jah võtsime teadmiseks proua Komes. ma jah, tõesti äh, mõistan Heleni muret, et seda raportit hakatakse ära kasutama Türgi liikmeks saamise protsessi vastu. aga see protsess peab jätkuma just teisipäeval pargi pärast, ma olen kohtunud nende inimestega, kes seal olid, need on väga vaprad inimesed, kes võitlevad Türgis sõnavabaduse eest, meediavabaduse eest ja neil on vaja selliseid raporteid, et nad saaksid jätkata oma võitlust. nii et tuleb jätkata. ja ükskõik, milline Türgi staatus saab olema, kuhugi ta ei kao, ta on meie partner, ta on meie naaber ja me peame toetama neid, kes seal võitlevad põhivabaduse ja demokraatia eest. härra Tännok, palun. Uh, uh, kahjuks Türgi, kes on suur riik, tegelikult läheb vales suunas, nii nagu vahearuanne ka seda näitab ja eh, kohtuvõimude eh, erapooletus ei ole tagatud ja messivabadus ei ole tabatud. Mm, ja ka see ilmalikkus kontseptsioon on pandud kahtluse alla Erdogani valitsemise ajal. ma olen aastaid siin parlamendis kritiseerinud öö, eh, öö, pressi ja sõnavabaduse keeldu öö, kui kõneks on Küprose okupeerimine või Armeenia genotsiid. see oli ka eelmise režiimi ajal, need keelud olid olemas, kui meil oli ilmaliku eh, võimuga tegemist, aga nüüd me näeme, kuidas asjad on pöördunud ja AKP partei eh, on Kemali ilmalikust mudelist eemaldunud nüüd äh, sunniitide džihadistlikele äh, rühmitustele Süürias, võib-olla isegi Iraagis relvade tarnimine, äh, see paneb ohtu mõlema riigi stabiilsuse oluliselt ja Äh, nagu minu ALDE kolleeg Andrew Duff juba ütles, see idee, mis tuli Erdoganilt, Egiptuse kindralid, kes äh, kukutasid Mursi moslemi vennaskonna valitsuse, said tegelikult käsu selleks Iisraeli, see tõesti näitab, kuivõrd murettekitav Iisraeli vastane äh, positsioon on Erdogani valitsusel. ja nüüd Kreeka ortodoksi Eh, seminari taasavamine, eh, selle väljavaated eh, on väga halvad ja see näitab, et kristliku vähemuse õigused Türgis ei ole enam tagatud. härra Valensa, üks lause lõpetuseks. ma tänan kõigi nende märkuste eest ja ma kaalun neid, aga tahaks öelda paar asja. kõigepealt on terve rida asju, mis Türgil tuleb ära teha, aga ma tahan rõhutada, et Türgi võimud tahavad teha meie delegatsiooniga ja minu endaga koostööd. näitavad üles head tahet, olgu öeldud. aga ma tahaksin rääkida me, mõnedest märkustest. mandaat, mille meie mm, delegatsioon sai, oli väga selge, me pidime rääkima Türgiga äh, meediavabadusest ja vaatama, mis toimub vanglas heidetud ajakirjanikega. just sellega pidime tegelema ja ei pidanud rääkima Äh, tulevasest võimalikust Euroopa Liidu liikme staatusest. nii et meil oli väga konkreetne missioon ja ma järgisin seda. suur tänu. sellega oleme tänase kohtumise lõpetanud, kohtume jälle kahekümne kolmandal ja kahekümnendal septembril, see on järgmisel nädalal. suur tänu osalemise eest!